Euh, tere hommikust, lugupeetud kolleegid. kuna äh, meie esinaine ja kõik äh, ülejäänud esimehed on äh, ära, on mul praegu ülesanne siin äh, seda koosolekut juhi-, juhatada ja esimene päevakorrapunkt, päevakorra kinnitamine, kas kellelgi on märkusi, ei ole, järelikult on päevakord kinnitatud. teine päevakorrapunkt avalik kuulamine. loodetavasti saadate minu inglise keelest aru, mul ei ole küll Oxfordi hääldust, nii et meil on siis täna kuu avalik kuulamine, mis puudutab võla lunastamisfondi loomise eurovõlakirjade kasutusele võtmise väljavaateid. tegemist on lõpparuande tutvustusega ning ma tervitan teid kõiki täna oleme me kutsunud teid siia parlamenti, et te saaksite meile tutvustada lõpparuannet. komisjoni eksperdigrupp on siis koostanud sellise aruande võlalunastusfondi loomise ja eurovõlakirjade kasutusele võtmise kohta. ning komisjoni poolt tahaksin ma teid tänada tehtud töö eest ekspertrühm on viimased kuus-seitse kuud tööd teinud ja vaadanud, millised on õiguslikud nõuded, millised on riskid ja millised on finantsmõjud, äh, äh, kui me hakkame siis võlalunastusfonde äh, looma ja hakkame sellega siis ka võlga jagama. nagu te teate, Euroopa Parlament nõudis sellise ekspertrühma loomist ning meil on väga hea meel, et te kõik olete siia saanud tulla tutvustamaks selle töö, ekspertrühma töö tulemusi. oleme saanud äh, paar tundi tagasi teie lõpparuande ning mõistagi te saate aru, et meil ei ole olnud aega, et seda üksikasjalikult läbi töötada. ning äh, seega me ootame teie kom-, kommentaare suure-suure huviga ning sissejuhatavad äh, selgitused äh, tulevad äh, proua Gertrud Tumpel-Kugerilt, kes on ekspertrühma esimees. tere tulemast, me teame teid väga hästi, teame teid juba, te töötasite Keskpangas, teil on kümme minutit selleks, et tutvustada seda aruannet ning pärast seda sissejuhatavad kommentaarid ekspertrühma liikmetelt. ma tutvustan neid hiljem, siis kui nad sõna saavad, neil on seitse minutit. annan kohe sõna proua Tumpel-Kuugerellile, aitäh, et tulite! aitäh, proua esime-, esinaine lugupeetud komisjoni liikmed, mul on väga hea meel, et ma siin saan olla ja tutvustada teile meie lõpparuannet, mille oleme koostanud kõik ekspertrühma liikmed, tahaksin teid tänatada ka sel teemal arutelu alustamise eest kaks aastat tagasi tehti vastav ettepanek ja kui te mäletate nüüd, mis olukord meil oli kaks aastat tagasi, siis te näete meie raportis lisad leheküljel kakssada kuuskümmend neli kus äh, on äh, valitsuste äh, võla, võlgade intressimäärad. vahepeal on olukord veidi muutunud, valitsused on ette võtnud mitmeid reforme ning hiljuti tehti ettepanek pangandusliidu loomiseks ja vastavad tegevused ning te võite ju küsida sellest, kas tegemist te,, on vaja selliseid konkreetseid tegevusi, see sõltub väga sellest, mis te, milline te arvate, peaks olema Euroopa Liidu tulevik kaks aastat tagasi me hakkasime siis rääkima sellest, milline peaks olema võlalunastusfond ja siis saime teada, et kui skp ühe riigi puhul ületab kuuskümmend protsenti, siis võetakse kasutusele võlalunastusfond ning niimoodi on võimalik äh, sellist liigset võlakoormust vältida. Need valitsused, kes saavad äh, sellist abi, peavad siis võtma väga mm, suuri pikaajalisi kohustusi selleks, et äh, nad oma, teeksid fiskaalkonsolideerimise. teine mõte oli eurovõlakirjade loomise mõte ning see näeks siis ette ühisemiteerimist lühiajalisteks valitsuse võlakirjadeks me tahaksime panna paika tagasimakse tähtaja, mis oleks jätkusuutlik ja tahaksime, et äh, need et olukord oleks mitmekesine, see oleks turvaline ja tegemist oleks ka likviidsete varadega, niimoodi, et oleks võimalik ka liigset võlakoormust vältida euroalal. eurovõlakirjade mõte oli natukene teistsugune, seal oli teistsugune fookus. me tahtsime äh, stabiliseerida riigivõlaturgusid, äh, samuti võtta maha liigset võlakoormust ning äh, panna paika mitmekesised, turvalised ja likviidsed varad Äh, rahanduspoliitika üleminek äh, pidi samuti toetust saama see tähendab siis seda, et võlaulunutsusfondi äh, peaks üle viidama üks koma kaheksakümne kolm koma üks triljonit, maksimummäär oleks üks koma seitse koma kaks koma kaheksakümmend viis triljonit. see tähendab väga suurt vastutuse võtmist ja kohustuste võtmist nende osalusriikide poolt ja see äh, fondi eluaeg kestaks kümme kuni kakskümmend viis aastat. ühistagatiste puhul tooks endaga kaasa väga suured kohustuse võtmised ja see nõuaks ka mm, aluslepingu muutmist kui on tegemist proportsionaalse tagatisega, siis äh, ei jõutaks äh, võib-olla nende intressimäärade hoiustele nii kiiresti kui vaja ning samuti oleks võimalik ka liigset võlakoormust vähendada. millised need riskid on? võib-olla selles, et paindlikkus puudub ning intressimäärad ähm, äh, oleksid suuremad riikide jaoks, millel on väga suur krediidi kvaliteet ning vastavus majanduspoliitika eeskirjadega on väga raske tagada, seetõttu me tahtsime vaadata ka alternatiivseid võimalusi, need riigid, millel on skp samas väiksem, sellise väiksema fondi loomine, selline vähendaks ja leevendaks natukene riski, kuid samas eh, ei saaks kõrvaldada neid probleeme, mis meil on liikmesriikide vahel, kuna riigi Äh, võlad on äärmiselt erinevad. selle fondi suurused äh, sõltuvad ka vä-, äh, väärtpaberitest ning võib olla siis saab ütelda, et see on null koma kaheksa triljonit, praegusel hetkel see tavaline, normaalne, eeldatav suurus ning võib-olla sellise mm, solidaarse mm, emiteerimise puhul oleks see üks koma kaheksa triljonit ühe aasta sees äh, on see umbes null koma viis triljonit ja maksimaalsuurus on null koma üheksa triljonit, äh, kui selline äh, õiguslik ülemmäär on pandud võla puhul paika kümme protsenti SKP-st. eurovõlakirjade ähm, vastuvõtmine solidaarsus tagatiste puhul nõuab aluslepingute muutmist ning ähm, Äh, selle finantsmõju on natukene väiksem ning äh, see on pigem kvalitatiivne. Äh, sellise, sellist fondi ei ole võimalik likvidi-, likvideerida nii lihtsasti, kui ta juba loodud on. üks risk eurovõlakirjade puhul on see, et hakatakse liigselt tuginema lühiajalisele võlale. nüüd ma tahaksin teile mainida sellist aspekti, mis puudutab moraalset riski, minu kolleeg räägib sellest ka üksikasjalikumalt. ning äh, vaadata ka, millised on need nõndanimetatud free rider mõjud. kui üks äh, riik võtab endale riski ning teine riigi, riik peab siis samuti äh, selle riski enda peale võtma, mis siis saab ette võtta sellise moraalse riski puhul siin on mitmeid võimalusi, siduvad kohustused, Euroopa poliitika tegijate lisavastutused, samuti see, et pannakse paika poliitikameetmed mittevastavuse puhul, erinevad stiimulid ning samuti ehm, solidaarsus tagatisest väljajätmine. nüüd aga tahaksin rääkida õiguslikest nõuetest praegused aluslepingud ei võimalda solidaarsustagatise kasutamist. Nad võimaldavad proportsionaalset tagatist, mis on umbes samasugune, nagu meil oli ESM-i puhul Euroopa Liidule ei anda piisavalt äh, pädevusi nende uute lepingute puhul. Euroopa Liidu pädevuse sidumine riigi eelarvedega vajab samuti aluslepingu muutumist. mitmed põhiseadused äh, liikmesriikides äh, nõuavad seda, et eks ante peab olema ka paika pandud ning et võetaks ka lisakohustusi mis puudutab demokraatlikku legitiimsust, siis oleks eelistatav kasutada ühenduse meetodit, kui pannakse paika solidaarsustagatised. parlamentaarne vastutus peaks olema samasugune. see peaks olema samasugune, samamoodi peab olema vastutus ka riikide parlamentidel. tahaksin rõhutada, et solidaarsustagatise teene ei tähenda seda, et et riigid saaksid vastutusest vabaks. kui solidaarsustagatisel on ka omad plussid, niimoodi on võimalik poliitika üleminekut tagada siis majandused ja finantsriskid on olemas ja neid tuleb samuti arvestada. seetõttu oleks võib-olla hea, kui me esialgu oleksime ettevaatlikud ja vaataksime majandusjuhtimise eh, tausta, millised statistilised andmeid on, enne kui me hakkame kasutama selliseid solidaarsustagatise kavasid, aitäh. Merci beaucoup euh, euh, aitäh proua Tumpel-Kugeralile nende selgituste eest, mis ta on meil väga vaja, sest eh, me oleme just saanud teie aruande kokkuvõtted. suur tänu ja nüüd anname sõna teistele ekspertidele ja esimesena sõna eh, proua Agnes Benassi-Curie, kes on äh, Pariisi ähm, majanduskooli professor Pariisi ülikoolis ja Prantsuse majandusanalüüsi nõukogu juht, nii et proua Benassi-Kiree, teil on sõna seitsmeks minutiks. aitäh, selgitan äh, inglise keeles selleks, äh, et äh, me kõik räägiksime sama keelt uh, suur aitäh, mul paluti täna selgitada seda, millised on eurovõlakirjade eesmärgid. nagu te teate, siis lunastamisfond ja pakt ja eurovõlakirjad on väga erinevad. fondi idee oli luua selline eelarve eh, lahendav, eelarveprobleeme lahendav variant ning ühtlasi võimaldada riikidel kustutada liigne võlakoormus. eurovõlakirjade eesmärk oli hoopiski vältida likviidsuskriisi ning ühtlasi pakkuda riskivaba likviidsest, likviidset vara, mis võimaldaks tagada ka sujuv rahanduspoliitika hetkel võib põhimõtteliselt ühise võlakirjade emiteerimisest tuua välja kolm eesmärgi, kolm eesmärki. esiteks jätkusuutlikkuse tõstmine, teiselt poolt võlaturu stabiilsuse tagamine ning kolmandaks ka rahalise reintegreerimise ja stabiilsusele panustamine. ja lühidalt siis kommenteerin ka kõiki kolme eesmärki. esiteks, võla jätkusuutlikkuse suurendamine, vähendades võla teenindamise kulusid tavatingimustes tegelikult kõikide riikide osas huvides, isegi ka väikese võlakoormusega riikide huvides on see, et kõrge võlakoormusega riigid suudaksid oma võlaprobleemid lahendada Need riigid, kus refinantseerimise kulud on väga suured, peavad tagama väga suure äh, eelarve ülejäägi pika aja jooksul, sellel on erinevad ohud, ühelt poolt see, et see ohustab nende majanduskasvu, sellel on ka poliitiline mõõde ning ühtlasi võib juhtuda, et valitsused satuvad olukorda, kus neil ei ole võimalik ellu rakendada kaugelulatavaid struktuure, struktuurireforme, nii et seega on kõikide huvides see, et finantseerimiskulud ei ole kuigi kõrged, kuigi tõesti intressimäärade eristus peab see säilima õigluse huvides. nüüd teiseks, euroala eelarve olukord on umbes samasugune nagu Ameerika Ühendriikides ning tegelikult oluliselt parem kui Jaapanis. nii et põhimõtteliselt ainuke põhjus, miks riigi võlg on Euroopas justkui riskantsem kui mujal, tuleneb vaid liikmesriikide vahelise solidaarsuse puudumisest ning ka sellest, et riigipiirid ja nii-öelda rahalised piirid ei lange omavahel kokku kui ühiselt võlakirju emiteerida, siis vähendatakse võla finantseerimiskulusid ning ühtlasi aidatakse üksteist võlga tagasi maksta. ühine emiteerimine, seda arutati pikalt meie rühmas ja see kõik ei ole sugugi ilmselge sest et tegelikult me ei räägi siin mitte ainult jagatud võlast, vaid ka, vaid ka sellest võlaosast, mis skeemi sisse jääks, nii et peab mõtlema lihtsalt keskmiselt võlakulude kui selliste peale. kõigepealt tuleks ühise emiteerimise kaudu tagada suurem eelarve konsolideerimise usutavus ning teiselt poolt tuleks tagasi teha likviidsuse kadu. nii et meie arvates on selline tasakaal võimalik leida ning ühtlasi riigivõla üldise, üldiste teenindamise kulusid vähendada, aga kui usaldusväärsus ei suurene, siis seda ka ei juhtu. nüüd lähen siis teise eesmärgi juurde milleks on võlaturgude stabiliseerimine ja seda kriisiolukorras. kuigi siiamaani on tehtud juba väga palju selleks, et vähendada likviidsuskriisi tekkimist näiteks läbi stabiilsusmehhanismi ning ka teiste programmide, siis ilmselt see kriis ikkagi veel kestab ning ühtlasi ähvardab levida nii teistesse liikmesriikidesse ja ühtlasi ka pankadest riigivõlga ning riigivõlast ka pankadele. nii et ühine võlakirjade emiteerimine, selle eesmärk oleks just nimelt vähendada likviidsustega seotud riski ja ühtlasi see hoiaks ära siis sellised ootamatud riskid. nüüd ühtlasi hoiaks see ära negatiivsed mõjud riigivõlla ning pankade vahel ja see vähendaks riske nii pankadele kui ka riikidele ja lõppkokkuvõttes refinantseerimise kulud väheneksid panga klientidele, sealhulgas ka VKE-del. ühine emiteerimine oleks seega viis tagada refinantseerimine väiksema intressimääraga ja seda isegi kriisi kontekstis nüüd lisaks sellele võimaldaks ühine emiteerimine ka ligipääsu turule ka siis, kui ühes liikmesriigis peaks tekkima makromajanduslik probleem. ja see võimaldaks ka makromajanduslike riskide jagamise liikmesriikide vahel. ja see puudutab just nimelt selle äh, võlasektorit. ja nüüd kolmas ning viimane eesmärk eesmärk on siis äh, finantsstabiilsuse tagamine. euroalal on pankadel vaja varasid, mida saaks kasutada likviidsuspuhverina, säilitades üsna stabiilsed hinnad ning ühtlasi kasutades neid tagatisena. nii et kui sellised varad oleks euroalas olemas, siis oleks võimalik äh, vähendada ka liikmesriikide krediidireitingu langust ning tagada ka ettevõtete ligipääs rahastamisvahenditele, nii et seega see vähendaks turu killustatust ning ühtlasi ka võimaldaks rahanduspoliitika meetmetel ka kõige suuremat mõju saavutada. nüüd põhimõtteliselt juua, luuakse ju uus järelevalve raamistik pankade suhtes, pankadelt nõutakse likviidseid varasid ja nüüd me ei räägi mitte ainult riigivõlast, vaid ka juba ärisektorist ja lõppkokkuvõttes mõlemad sektorid sõltuksid vähem krediidireitingutest. nii et kui on olemas ühised ja likviidsed ning tagatud varad, siis see mõjutab äh, olukorda kvalitatiivselt just nimelt kriisi tingimustes ning lõpetuseks tegelikult eksperdid ei ole mõju, ei ole omavahel nõus selles osas, kuidas euroala mõjutab võlakirjade ühine emiteerimine. kuid kõik on nõus sellega, et äh, rahandusmaailma killustatusega tegelemine on pangandussektori vaatenurgast võtmetähtsusega ning lõppkokkuvõttes mina olen siin välja toonud kolm eesmärki ja ma tahaksin teid lihtsalt eh, hoiatada. tegelikult ilmselt me ei suuda teha siin kõike, nii et peab valima nendest kolmest eesmärgist siis kõige prioriteetsema selle näol, mida me kõigepealt tahame ellu rakendada. Äh, aitäh proua Benassi Kirele ja nüüd annan sõna ekspertide rühma järgmisele liikmele, Beatrice Vederdi Maurole, kes on Mainzi ülikooli rahvusvahelise makromajanduse professor. Teil on seitse minutit. Merci beaucoup, madame la president, ma aussi je passe euh, à la aitäh, ka mina räägin inglise keeles. With, uh... suur aitäh, ma tahaksin alut-, alustuseks rääkida lühidalt uh, üldsegi sellest lunastamisfondist ja paktist, kui Saksa ekspertrühm esialgu sellega tegelema hakkas kolm aastat tagasi, siis tegelikult reageeriti meie tegevusele väga tugevalt ja ka väga, väga negatiivselt, nii et ühelt poolt siis väga negatiivselt reageeriti osadele ettepanekutele ja samas väga positiivselt jälle teistele ja tihtipeale oli meil tunne, et tegelikult äh, tervest sellest pak-, paketist ei oldud õigesti aru saadud ja et miks see üleüldse on äh, selline tervikpakett ja seda peaks ka nii käsitlema. nii et äh, seega ma tahaksin siis lühidalt tuua siin ära peamised osad, kõigepealt kriisilahendusmehhanism, mis läbi ühise emiteerimise peaks elimineerima igasuguse mm, kriisispiraali leviku. ja ühtlasi peaks see võimaldama meil ka üle saada liikmesriikide liigsest võlakoormusest euroalast ning ühtlasi ka lõpetada ära see, et eelarve konsolideerimisega hakatakse tegelema eelarveperioodi kõige lõpus. nüüd fiskaalkompaktis on see ka sees, nimelt tuleks suurendada usaldusväärsust ja selleks vähendada refinantseerimiskulusid ning ühtlasi seada sellised tingimused, mille kohaselt enam ei oleks võimalik üleüldse enam rakendada ellu mingisuguseid päästepakette. nüüd väga oluline on see, et siin paketis on ühelt poolt pikaajaline eesmärk, ja teiselt poolt meetmed selle saavutamiseks ja need instrumendid on teistsugused tegelikult kui see lõplik skeem. Need meetmed iseenesest ei tähenda mingisugust võla restruktureerimist, vaid pigem ühist emiteerimist ja alles hiljem tehtaks seda. kas siis stabiilsusmehhanismi või, või teiste mehhanismide all nii et äh, see ettepaneku äh, osa on väga oluline just nimelt äh, liigse võlakoormuse, liigsest võlakoormusest vabanemiseks. nüüd, kui te tahate sellest ülevaatlikku pilti, siis kujutage ette, et lunastamisfond on selline, on üks kõrge mägi, mille otsa te ronite ja siis tulete sealt jällegi alla tasapisi ja siis lõpuks äh, naasa, naasta jälle äh, merepinna tasemele. nii et äh, siis selline järjest kasvav struktuur. lunastamisfond ja pakt, milline see välja näeb, detailselt on see kirjas kirjalikus avalduses ma tahaksin teile siit välja tuua vaid mõned olulisemad aspektid. kõigepealt esialgne ettepanek, mis tähendaks üsna kõrget ja ka laia mäge, sest et põhimõtteliselt hakatakse jagama kogu seda laenu, mis hetkel ületab selle kuuekümne protsendi SKT määra ja nüüd siis mäetipul põhimõtteliselt luuakse kahe koma kaheksa triljoni suurune, triljoni suurune ühine fond. loomulikult oleks võimalik seda lävendit ka tõsta näiteks kuuekümne protsendilt kõrgemale, võib-olla seitsmekümne viiele, seda me siin raportis ka mainime, aga probleem seisneb alati selles, et riigid, mis saaksid sellest kõige rohkem äh, kasu, kuid mis ühtlasi ka vastutaksid kõige suurema osa selle laenu eest, siis äh, nemad oleksid ka kõige riskantsemas olukorras. nüüd on teine versioon, mis võimaldab seda kõike võrdsemalt jagada, näiteks iga liikmesriik osaleb näiteks kahekümne protsendi ulatuses SKT-st, nüüd see muudab seda vastutuse osa siin fondis ja see oleks siis võrreldav ka näiteks eurovõlakirjadega. nii et äh, lõppsumma oleks siis üks koma seitse tril-, äh, triljonit, kui nüüd vaid kakskümmend protsenti SK, SKT-st äh, läheks mutualiseerimise alla. loomulikult sellisel viisil kõikide riikide liigset võlakoormust ära kaotada ei suudeta. edasi oleks võimalik ka ühine tagatisskeem, sellel on ka omad eelised, kuid ka teiselt poolt suuremad riskid. raportis me räägime siin näiteks proportsionaalsest lähenemisest, mis jällegi nõuab teistsuguseid tagasi. eriti oleks proportsionaalses süsteemis vaja siis juba ette sisse makstavat kapitali nii et esialgse ettepaneku ühis, tagatiste nõudev versioon, nagu ma ütlesin, nõuab väga suuri tagatisi, kuid vähem sidusaid tingimusi võrreldes sellega, mis fiskaalpaktis hetkel sees on. teiseks peaks seal olema võimalik lõpetada ühine emiteerimise sellise liikmesriigi puhul, mis päris kõiki tingimusi ei täida ja siis juba seal mäest alla tuleku äh, faasis oleks võimalik intressimääru tõsta nende riikide puhul, kes ei pea kinni riikidest või siis näiteks stiimulitena äh, mõned teised mehhanismid, mida me siin raportis arutame, juhul kui liikmesriik just nimelt peab kinni kriisi, vabandust, võla vähendamise reeglitest. me arutasime nõukogus kunagi seda, et see lävend oleks selline, et seda oleks võimalik vähendada siis, kui kõik riigid on jõudnud allapoole seda lävendit äh, selleks, et äh, tagada stabiilsus. aga meil ei olnud kunagi plaanis seda lävendit sisse võtta enne, kui see stabiilsus on saavutatud. E, rühmas arutati ka võla restruktureerimislahendust äh, e, süviti ja mõned eksperdid eelistavad sellele mittepäästmise klauslile hoopiski seda, et anda suuremad pädevused li-, Euroopa Liidule liikmesriikide eelarvete suhtes. kuid loomulikult mõned nendest ettepanekutest nõuaksid ka aluslepingutesse muudatuste tegemist ja nagu proua esimees ka juba ütles, siis siin on ka juriidilisi aspekte nii et oleks vaja aluslepingut muuta, kui tegemist on ühistagatisskeemiga, kui aga tegemist on valitsustevahelise skeemiga, siis oleks võimalik seda kasutada mitmete erinevate ettepanekute puhul, mille raportis ka tegime, aitäh! Euh, euh, aitäh proua Veider-Timmaurule ja kuna me tegeleme võrdõiguslikus süvalaiend-, võrdõiguslikkuse süvalaiendamisega, siis anname nüüd sõna härra Graham Bishopile, kes äh, on konsultant ja Euroopa majandus- ja finantsküsimuste ekspert. Teil on sõna. aitäh, proua esineja. kaks aastat tagasi oli äh, töörühm äh, Euroopa, äh, siis ELEK-is, kus mina olin raportööriks ja siis me tei-, kavandasime plaani eurovõlakirjade kasutusele võtmiseks solidaarsustagatise puhul. õiguslikel põhjustel, mis ei ole täpselt siin aru, aruandes välja toodud, jõudsin mina järeldusele, et ainult proportsionaalne, proportsionaalsete tagatiste kasutusele võtmine on teostatav ning mõistagi on turuosalistel äh, nägemus nendest lahenditest, mis võiksid neid rahuldada, kuid äh, kui parlamentide mm, liikmed tahavad oma äh, valijate huvisid pikaajaliselt kaitsta ja nüüd ma hakkasin rääkima, hakkasin teile siis rääkima sellest, millised on need analüüsi tulemused ainult need riigid, mis on eurorühmas eh, ka heades suhetes, saavadki ainult laenata ja niimoodi täiendatakse ja tõhustatakse praegust majandusjuhtimisraamistikku mina nimetaksin seda süsteemi ajutiseks, see võiks olla eh, umbes eh, kaks aastat sest sellisel, nüüdeks viis aastat ja seda kolmel põhjusel. see oleks selline testifaas kõigepealt, kus riigi parlamendid saavad vaadata, kas need süsteemid on üldsegi toimivad. samuti valitsused saavad igal ajal vaadata, kas peaks peatama kogu selle süsteemi ning lõpuks eh, parlamentide eelarvekontroll on samuti olemas, nad saavad seda fondi uuendada iga viie aasta jooksul. kõik eh, osalejad saavad eh, keelata ära alla kaheaastaste fondide tõstmise väljaspool eh, ajutist eh, euro eh, võlakirjade fondi ning samuti sellega väldiksime me REEF-i finantseerimisega seotud riske antakse investeerimispädevused ajutisele mm, eurovõlakirjade fondile ülejäänud eluaja jaoks Ehm, selle fondi suurus on miinimum, on null koma kaheksa triljonit, ilmselt saab see olema null koma üheksa kuni üks koma kaks triljonit, maksimum saab see olla üks koma kaheksa triljonit. kuid pangem tähele, et tegemist on poliitilise otsusega, mille eh, võtavad vastu Euroopa eh, poliitikakavandajad, vaadatakse, milline on majandusjuhtimine ning mis toimub eh, turul ning vaadatakse ka seda moraalset riski samuti. Euroopas on tegelikult juba olemas seda moraalset potentsiaalset riski päris palju. mis puudutab nüüd õiguslikke osa, siis TEF saab toimima hakata ilma muudatuste tegemiseta alus Euroopa Liidu toimimislepingusse, kuid sellised mehhanismid, mis panevad paika mingid keelud, osalejatele paneb paika ka selle, et finantssuveräänsus, meil on vaja ka vahe, valitsuste vahelist kokkulepet osalejate vahel ja niimoodi niimoodi me saame ka ehm, tugineda ESM-i mudelile, mis on juba praegu kasutusel. kui vaatame sellest tehnilist struktuuri, siis eh, ja eh, koordineerimast, eh, koordineerimist emiteerimise puhul, siis see kõik põhineb ehm, toimimise lepingu artiklil kolmsada viiskümmend kaks kui me vaatame nüüd seda, mis tulevikus toimuma hakkab, siis ehk on võimalik kasutama hakata sellist järeleproovitud TFF, e TEF-i TFEU raamistikus. Äh, ülioluline on back-to-back -back ähm, äh, turu finantseerimine selleks, et äh, osalevad riigid saavad oma vajadusi täita finantsministrid on äh, oma riigi parlamentides vastutavad otseselt äh, ning äh, see kapitali struktuur on tagasihoidlik, mõõdukas, pannakse paika konkreetsed piirid, et tagasimakse tähtaegu ei lühendataks liiga palju. keskmine võla elupikkus on umbes seitse aastat, maksimaalset et äh, peaks olema siis kaks aastat all äh, selle äh, võla eluaja lõpust. võib-olla see eesmärk võiks olla kakskümmend viis protsenti ja maksimummäär kolmkümmend viis protsenti. millised on need erandid? kui nüüd on stabiilsuse ja kasvupaketi sanktsioonid paigas, siis jäetakse see ring välja, sest ei ole võimalik kaasata selliseid riike, mille eelarve ei ole jätkusuutlik ning samuti eh, kui on riik osalenud ESM-i programmidest, siis see on üks eh, piirangutest. Nende kohustused TEF-i, eh, TEF-i puhul ei saa olla suuremad kui ESM-is samuti saavad sellest kasu ettevõtjad ja loodetavasti ka eraisikud. millised on need tulemused, võimalikud tulemused? Teil on turvalised, likviidsed ja suure turuväärtusega varad, niimoodi oleks võimalik pankadel eh, ja riigi, riikidel oma võlgasid vähendada ning eh, krediidi, niimoodi me parandame pankade krediidi kvaliteeti selliste elementide kaudu ja niimoodi on võimalik eh, võt-, võimaldada siis EKP ühtse rahanduspoliitika abil üle viia mm, praeguseid süsteeme. TF-i võlakirjad äh, ja äh, praegused süsteemid annavad pankadele väga vähe võimalusi, nad peavad äh, riikide võlakirjad üle viima TF-i võlakirjadesse. ning lõpetuseks vaatame, millised on need võimalikud stsenaariumid, võtame sellise e, parima võimaliku stsenaariumi. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, võttes arvesse viienda Euroopa poolaasta kogemusi, ehm, kus kõik toimib hästi ning samuti ka kaks e, pakk e, toimub hästi, alustatakse TF DEF-iga, selle kavandamisega, eesmärgiks oleks null koma kaheksa triljonit äh, kahe aasta jooksul. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal võetakse iga-aastased äh, otsused vastu, äh, kõike seda arvesse võttes pool aasta tulemusi. seda kõike tehakse kuue kuu Äh, ka ette, pannakse eesmärgiks kuus kuud ja siis hinnatakse kõik ümber ning võib-olla siis oleks meil võimalik äh, vaadata ka seda summat, mis lõpuks äh, jõuaks ka kahe koma kaheksa triljonile see oleks siis viiskümmend protsenti suurem kui iga ükskõik mingisugune öö, ähm, rahapoliitiline öö, tehing samuti peaksime vaatama, milline oleks see must stsenaarium, kuid äh, kui see on, eks siis seitsekümmend protsenti turu, äh, mm, turuvõlast. mina leian, et äh, selle vahel tegutsemine on võimalik, me saame niimoodi ennast kaitsta tuleviku tormide eest ning võtta väikeseid samme suurema integratsiooni poole, seega ma soovitan seda Euh, euh. aitäh. ja nüüd me, meie teine meessuste äh, liige, soomlan- äh,, härra Vesa Vihriäle ja ta on äh, Majandusuuringute Instituudi direktor äh, Soome majandusorganisatsioonis ETLA. aitäh, mina tahaksin keskenduda selliste kavade konkreetsetele ehm, loomujoontele, millest vist juba enne räägiti, aga nüüd ma tahaksin vaadata põhjalikumalt moraalse riskiga seotud küsimusi. solidaarsustagatise puhul on riski jagamisel väga konkreetne mõju poliitika kavandajate käitumisele. me, võib juhtuda see, et need need riigid, eh, mis saavad kohe kasu sellest riski eh, jagamisest eh, läbi madalamate intressimääradele ja saavad paremat ligipääsu finantseerimisele, seal ei ole mingeid stiimuleid, et parandada eelarve olukorda ja võlgade olukorda jätkusuutlikult pikaajalises perspektiivis. moraalse riski palutakse aeglasemalt rääkida kas te saaksite aeglasemalt rääkida? jah, saan küll, ütleb kõneleja meil on mitmeid mooduseid, kuidas sellist äh, moraalset riski vähendada. mõistagi on võimalik panna paika eeltingimused ja võimaldada osalemast ainult nend-, osalemise ainult nendele riikidele, kellel on väga äh, tugev ähm, äh, aruandlus olemas. see kõik viib kahe võimaluseni, ennekõike poliitiline kontroll, fiskaal ja äh, majanduspoliitika arendamise kõikides liikmesriikides vastavate pädevate asutuste kaudu ning teiseks finantsstiimulid, mis põhinevad solidaarsustagamise emiteerimisel. poliitilise kontrolli puhul on kõige olulisem see, kui äh, suured saavad olla ähm, Euroopa Liidu tasandil meetmed selleks, et kontrollida käitumist. paari viimase aasta jooksul on olukord väga palju muutunud seda on juhtunud kuus paketi ning kaks paketti ning samuti fiskaalleppe eh, puhul. praegusel hetkel me siiski ei tea, kuidas need uued majandusjuhtimise mehhanismid toimivad, kuidas nad toimivad pikaajalises perspektiivis. me teame seda, et Euroopa Liidul ei ole siduvaid pädevusi konkreetsete liikmesriikide majanduspoliitikale või fiskaalkäitumisele kui eelarve kontroll lasub siiamaani liikmesriikide õlul, et seda muuta, tuleb muuta kaaluslepinguid moraalse riski piiramine finantsstiimulite kaudu võib toimuda mitmel eri moel. näiteks võib kasutada intressimäärade puhul karistusi ja preemiaid nende vähendamise ja suurendamise kaudu. samuti on väga oluline turukäitumine, turudistsipliin, seda saab saavutada nii, et äh, võla jagamine on ainult osaline ja jäetakse välja solidaarsustagatise kavades need riigid, kes ei ole ähm, vastavuses äh, ühise võlaga puhul paika pandud eeskirjadega. meie ees olevad eesmärgid on väga suured väljakutsed. kas äh, liikmesriigid äh, saavad äh, nendest eesmärkidest kõrvale jääda. kui me vaatame seda, mis toimus Lehman Brothers äh, puhul, siis mm, turudistsipliin ei ole eriti usutav. me saame panna paika teatud reeglid, kuidas murda turgu usaldamaks ja turudistsipliin oleks suurem kogu süsteem peaks olema selline, et aidata liikmesriigid läbi ajutiste eh, meetmete kaudu, praegusel hetkel see võimalik ei ole. pangandussüsteem peaks olema vastupidav eh, selleks, et eh, riigid ei muutuksid maksujõuetuks. me peaksime finantsmäärust parandama, kapitalinõuded peaksid olema suuremad, peaks ka looma Euroopa Majandus- ja Rahaliidu, aga ei saa öelda, et riigivõlgade ja ehm, pankade vaheline seos oleks ehm, katkestatud ning äh, lõpetuseks meil peavad olema mehhanismid, mille abil on võimalik äh, põlgasid restruktureerida, see on praegusel hetkel puudu, see aspekt. sellise mehhanismide puhul on probleemiks see, et neid ei saa luua üleöö, nagu Beatrice äh, Veder Di Mauro juba mainis, eriti selles olukorras, kus väga mitmetes liikmesriikides on suured võlad ning ähm, pa-, suurte pankade usaldusväärsus on küsimärgi all. kui inimestel ei ole praegusel hetkel äh, usaldust, siis äh, moraalne risk on siiski väga suur seega peaksime esialgu kogema, koguma tõendid praeguse majandusjuhtimise kohta, enne kui me hakkame võtma vastu otsuseid solidaarsustagatise kohta. samuti peab olema poliitiline tahe selleks, et neid mehhanismi kasutama hakata kohe enne, kui äh, konkreetsed eeskirjad paika pannakse. oleks väga oluline ka seda teada, et tuleb äh, võtta tõsiselt äh, moraalse riski aspekte ning ähm, neid tuleb ähm, vähendada, eksperdid on seda väga ähm, rõhutanud. peab vaatama, kuidas see praktikas toimub. praegused äh, mehhanismid on võib-olla isegi piisavad selleks, et moraalset riski vähendada, eriti siis, kui meil on Euroopa tasandil kavad, kus on näiteks kasutuse proportsionaalne tagatis mõningate isikute arvamusel on tegemist väga suure probleemiga, nad leiavad, et moraalne risk on alati olemas, et riigid satuvad raskutesse, kui nad üritavad turureeglitega kooskõlas olla. seega majandus juhtumine peab teatud tingimustel toimuma Äh, riikide tasandil. eksperdid leiavad, et äh, turudistsipliin ning äh, riigivõla struktureerimine peaksid viima selleni, et moraalne risk väheneb. aitäh härra Vihvialale. me oleme nüüd kuulanud ära kõik ekspertide rühma liikmed ja nüüd alustame arutelu majandus- ja rahanduskomisjoni liikmete osalusel ja tahaksin sõnavõtvatele kolleegidele öelda, et teil on aega viis minutit. Te võite esitada küsimuse ja oleks ilmselt vajalik ka öelda, kellele te oma küsimuse esitada soovite. Äh, maksimaalselt kahele saaks korraga küsimusi esitada, siis äh, veel jääksime ajaraamidesse. esimesena saab sõna härra Jean-Paul Gauzes äh, Euroopa Rahvaparteist. aitäh, proua juhataja. ja räägin äh, prantsuse keeles, et me kõik ei räägiks sama keelt. tahaksin tänada esmalt ekspertide rühma liikmeid nende poolt tehtud töö kvaliteedi eest ja selle eest, et ta äh, täna tutvustasid meile selle aruande peamisi, äh, peamisi osi. meil on vaja mm, siin rõhutada tehnilised küsimused äh, poliitilistest eelistustest, mis panevad meid eelistama ühte või teist võlgade vastastikuse kandmise süsteemi ja mulle tundub, et see töö on päris hästi õnnestunud lõpptulemusena on, tuleb järeldusestest välja, et võlgade tõeline vastastikune kandmine eeldaks aluslepingu muutmist, ehkki on olemas sellised alternatiivsed lahendused, mis võimaldaksid võib-olla kasutada ka olemasolevaid lepinguid ma sain aru ka sellest, et sellise võlgade vastastikuse kandmise jaoks oleks vaja tugevdatud majanduse juhtimist Euroopas ja see on tõend sellest, et need ähm, õigusaktid, mis on vastu võetud selle ametiaja jooksul, kahe õigusakti ja kuue õigusakti pakett äh, ja lepingud on äh, olnud tõhusad ja minu küsimus on ühtlasi lihtne ja keerukas. see on lihtne, kuna ma tahaksin küsida, et kui ma olen õigesti saanud aru teie raporti järeldustest, siis võttes arvesse kõiki neid tingimusi, mis oleksid vajalikud selleks, et oleks võimalik selline võlgade vastastikune jagamine, kas see teema on endiselt päevakorral? aitäh, kes vastab sellele küsimusele? proua Tumpel-Kugerel, palun um,. suur aitäh. esiteks, te, tundub, et olete õigesti aru saanud äh, meie järeldustest, nimelt ühine võlakirjade emiteerimine on euroala jaoks tegelikult väga suur samm edasi ja seega see nõuaks ka kaugeleulatuva mõjuga otsuseid just nimelt äh, muudatuste suhtes aluslepingutesse. nüüd äh, teiseks, enne kui see samm astuda, on vaja ka usaldusväärsus tagada. valitsused peavad üksteist usaldama, samuti ka parlamendid nemad peavad olema valmis võtma enda kanda selle riski ja need pikaajalised kohustused, mis neil lasuksid nendest kahest instrumendist tulenevalt, ühtlasi peavad nad olema kindlad, et nendest peetakse kinni ka pikkade aastate jooksul, mitte ainult siis, kui süsteem luuakse. Euh, euh, ja nüüd nüüd on veel kaks minutit aega, et äh, võiks äh, sõna võtta veel mõni ekspertide rühma liige, aga kui keegi ei soovi, siis äh, anname sõna järgmisele kõnelejale sotsialistide fraktsioonist Elisa Ferreira, palun. suur aitäh, suur aitäh ekspertide rühmale ühesõnaga, suur aitäh teile selle väga süvitsi mineva tutvustuse eest. kahetsusväärne on vaid see, et me ei saanud seda teksti veidi varem, sest et see oleks meil võimaldanud läbi vaadata kogu selle teema detailselt ja hoopis teistmoodi võib-olla täna siin kohe reageerida. ühesõnaga, me oleme siiski saatnud, saanud sellele omapoolse hinnangu anda ja igal juhul äh, peame sidet, kui mitte siis selle parlamendi ametiaja jooksul, siis juba järgmise parlamendi majanduskomisjon seda teeb. küllap jätkub samasugune dialoog ka siis, mida me alustasime siin täna. teiseks, viidates proua Gertrud Tumpel-Kugerelli kõnele tahaksin ma tuua välja selle, et, et viitasite sellele, millest räägiti kaks aastat tagasi. ekspertrühm ju tegelikult loodi konkreetsete eesmärkide nimel, eriti just kaheosalise paketi raportöörid ja variraportöörid arvasid, et see, milles kokku lepiti kaheosalise paketi raames, iseenesest juba kujutas nii tohutut piirangut, liikmesriikidele, liikmesriikide äh, makromajandus põhimõtteliselt on juba tohutu kontrolli all, samal ajal on paljud liikmesriigid aga oma võlakoormust suurendanud. tegemist on küsimustega, mis tegelikult äh, seavad selle täna arutluse all oleva süsteemi hoopis teise raamistikku nii et tekib küsimus, kas me saame säilitada euroala stabiilsuse praeguse majanduskasvu määra ning võlakoormuse määra juures. seda Eurotsoonis laiemalt, aga ka eraldi liikmesriikides, nii et kas on mingisuguseid alternatiive, alternatiivseid lahendusi selleks, et ühelt poolt kombineerida väga range tingimuslikkus, mis on loodud kuueosalise ja kaheosalise paketi raames ning teiselt poolt ähm, madal majanduskasv ja seega ka väga madal eelarve ülejääk. tegemist on siin teemadega, millega ei olnud varem tegeletud ja siis äkki kriisiolukorras pidime me seda tegema hakkama ühtlasi huvitab mind väga see järk-järguline lahendus. kuidas siis toimub see osaline võla jagamine? küsimus on suunatud just härra Graham Bishopile ning ka proua Benassi Gerele ja vist ka proua Di Mauro rääkis sellest, kas on mingi selli-, mingisuguseid üleminekulahendusi, mis väldiksid spekuleerimist, mis kindlasti jälle pihta hakkab riigi võlakirjade osas ja mis tegelikult võib hävitada selle suhtelise stabiilsuse, mille me hetkel saavutanud oleme, nii et kui see on tehtav, siis millised oleksid teie soovitatavad sammud? aitäh kui ma õigesti aru sain, pöördusite te nelja inimese poole või vähemalt kolme poole ja annan siis neile ka sõna. härra Bishop, Bishop kõigepealt yes.. Uh, yes, first... suur aitäh. kõigepealt, kui kiiresti seda kõike võimalik teha on? mina soovisin siin vastavalt artiklile kolmsada kakskümmend viis sellist ESM tüüpi lahendust, seda saab teha väga kiiresti nii et äh, küsimus on lihtsalt selles, kui kiiresti ratifitseeritakse aluslepingut puudutavad küsimused, see sõltub juba liikmesriikide parlamentidest. nüüd vastus teisele küsimusele, ma arvan, et kes iganes äh, haldab hetkel mingit riigi võlakirju, saaks selle tööga täiesti hakkama. nii et tegemist on juriidiliselt ja tehniliselt äh, väga lihtsa küsimusega, millel on loomulikult väga kaugeleulatuvad poliitilised tagajärjed ja lõppkokkuvõttes aja määrab ära, kui kaua aega läheb, selle määravad ära rahvuse parlamendid. aga ma arvan, et seda oleks võimalik teha umbes aasta jooksul. siis oleks võimalik juba võlakirju väljastada ja rahapoliitilised otsetehingud samuti. ja ma arvan, et see võimaldaks tagada vähemasti osalise stabiilsuse riigi võlakirjade turul hetkel proua Benassi-Gere, kas te soovite ka vastata? jah, kasutaks ka võimalust vastata esimesele küsimusele. kui te arvate, et selliseid äh, et on olemas lihtsalt selline üldine tasakaal ja turud ei eksi. kui te arvate, et äh, mingisuguseid no, äh, maksejõulisuse võidatuse probleeme ei ole, kui te arvate, et praeguseni võetud instrumendid on usaldusväärsed, keegi neid küsimärgi alla ei sea, siis pole vajadust kiiresti uusi mehhanisme välja töötada. kui on juttu olnud uute instrumentide väljatöötamisest, siis äh, põhjuseks on olnud see, et mõnes neist aspektidest on olnud kahtlusi ja need instrumendid, äh, mida hõlmas meie mandaat, äh, mille üle meil paluti mõelda, on väga ambitsioonikad instrumendid ja sellepärast me rühmas arutasime tagasihoidlikumaid versioone, mis võimaldaksid testida õiges suunas liikumist, aga ei tähendaks seda, et kaks-kolm triljonit oleks kohe vaja mängu panna. üks ettepanekutest, mis meie aruandes kirjas on ja Beatrice juba rääkis sellest, on väiksem äh, võlgade kustutamisfond mis võimaldaks siis ühtlasemalt jagada võlakoormat liikmesriikide vahel, äh, mis võtaks arvesse ka SKT-d ähm, ja vastaks äh, ka Euroopa Keskpanga äh, kapitaliseeritusele ja alguses oleks üsna palju likviidsust, siis see väheneks ja kui likviidsus väheneks, siis see tähendaks, et test oleks edukas ja äh, võlad makstaks tagasi, see äh, parandaks ka usaldusväärsust ja see vähendaks ka refinantseerimiskulusid riikide jaoks ja seda oleks võimalik teha ka ilma aluslepingut muutmata, see oleks, see kaasaks proportsionaalseid tagatisi, nii et see on üks neist asjadest, millest me rääk-, rääkinud oleme. proua Veiderti Mauro, kas te soovite ka kontro-, kon-, vastata? Uh, ega mul palju enam lisada ei ole eelkõneleja. esimese eh, küsimuse puhul jah, eh, osaliselt on minu vastuseks ei, sest eh, need kriisimeetmed, mis on paika pandud EKP poolt, on kriisi võitlemises olnud üsna edukad ja võtnud sellise kriisiolukorra vähemaks, aga teine vastus on jah, sellepärast et ülemäärane ülekoormus on endiselt olemas ja see ei isegi ähm, kasvab, äh, majanduskasvu prognoosid ei ole väga head äh, ning äh, seega see liigne võlakoormus muutub kasvule suureks takistuseks Euroopas. seega on äh, meil see võimalus, et äh, me kaotame aastakümneid, kui me ei pane paika konkreetseid meetmeid, kui me ei tegele selle liigse võlakoormusega. Äh, see fond tegeleb täpselt sellega ja peab silmas seda eesmärki. aitäh ja nüüd saab sõna ALDE nimel härra Ramon Tremosa. ja teil on aega viis minutit Um, just a brief comment on one minute because lühike kommentaar minu poolt, sest mul on paar küsimust kui ma olen vaadanud selle lõpparuande läbi, siis minu arvates äh, on äh, võl-, euro võlakirjade projekt natukene realistlikum kui võla lunastamisfond. mõlema projekti puhul on vaja aluslepingute muutmist, praegune poliitiline olukord on selline, et ilma rahva mandaadita, mis oleks selge e, järgmisel parlamendivalimistel, ei ma näe ma mingisuguseid võimalusi, kuidas nendega edasi minna, seega, kui mõnedes liikmesriikides on olemas poliitiline tase, tahe, siis nad peavad minema edasi tõhustatud koostöö raamides valitsustevahelise kokkuleppega. me peame vältima moraalset riski, on vaja tingimuslikkus paika panna. küsimus on selline, milline tingimuslikkus, näiteks need, kas riigid peavad oma eelarvet tasakaalustama kõigepealt või mitte kas te leiate, et komisjon peaks sekkuma liikmesriikide eelarve koostamisse, see on väga huvitav küsimus, kui palju komisjon peaks sekkuma liikmesriikide eelarve koostamisse selleks, et moraalset riski vähendada, see oli minu teine küsimus, ning lõpetuseks, kas teil on tulnud mingit tagasisidet Euroopa Komisjonilt ettepanekutele, mis teil, millega te välja tulite, ning lõpuks küsimus, kui nüüd euro, eurovõlakirjad äh, on, läksid enne Eh, kriisi rakendatud, siis milline mõju sellel oleks selle Euroopa olukorrale? milline oleks olnud nende kriisiriikide väljavaated eh, olnud, kui need eurovõlakirjad oleks kasutusele võetud? aitäh, kes vastab sellele väga huvitavale küsimusele, proua töörühma just, palun. aitäh, need küsimused olid väga keerukad, ma üritan neile vastata. esimene küsimus, missugune tingimuslikkus peaks olema kasutusele võetud? mida rohkem riigid seavad oma tegevusi, seda rohkem on vaja tagatisi ja kontrolli, et nad saavad vahele sekkuda juhul, kui asjad ei lähe niimoodi, nagu nad olid kavandanud. seega üks võimalusi oleks mitte jääda sellise riikliku suveräänsuse juurde kõikidel juhtumitel, me oleme sellest arutanud, meie lisapädevused sekkuda riigi eelarvepoliitikasse, kui eesmärke ei ole mitu korda täidetud, kui tingimused ei ole eh, täidetud, nii et eh, mitte ainult ühe korra, vaid kui pikema perioodi jooksul ei ole tingimuslikkuse reeglitest eh, kinni peetud. komisjonilt ei ole meil olnud tagasisidet, seda oleks oleks väga huvitav äh, saada. me töötame väga tihedas koostöös komisjoni ekspertidega, nad on andnud äh, meile oma tuge sekretariaadi kaudu, kuid äh, meil ei ole neilt veel tagasisidet tulnud. mis puudutab nüüd hoiuseid, siis meil on väga intensiivne arutelu, kas on võimalik ähm, nende, mitte hoiuste, vaid säästu puhul midagi välja tuua paneksime paika, millised on tendentsid, millised on võimalikud mõjud, aga väga raske on ette näha, milline on tulevikus riikide võla olukord, sest muutuvaid faktoreid on väga palju ja prognoose paika panna ei ole võimalik. Ehm, ja seda ei ole võimalik arvuliselt välja tuua, milline see võimalik mõju on. Merci beaucoup. Ah, monsieur Bouchot, oui. Allez-y, vous voulez aussi härra Bishop, ma unustasin ära, et teie ka veel vastastate. Oh, aitäh, eurovõlakirjade puhul, kas on vaja aluslepinguid muuta? minu ettepanekus ei ole sellist võimalust ette eh, näha. kui nüüd kõik läheb aja jooksul väga hästi ning eh, Euroopa Liidu toimimise lepingut hakatakse muutma mingil muul põhjusel, siis on võimalik seda ka mm, teha võlanõustusfondi puhul, kuid praegusel hetkel on kokkulepe osalevate liikmesriikide vahel, kui palju laenatakse, see on väljaspool praeguseid aluslepinguid, ning teiseks see mm, võla e, ka juhtimine võib kõik käia e, artikli kolmsada viiskümmend kaks alusel, nii et mingisugust muutust ei ole vaja aluslepingutesse sisse viia. Euh, euh, euh, ja nüüd härrab äh, sõna, saab sõna härra Stretšek uh,. Thank you, thank you, madam chair. aitäh, proua esinaine. ennekõike, milline hurmav esinaise vahetus täna on toimunud see on nii kena, et te andsite mulle natukene rohkem aega küsimuste esitamiseks. see oli väike nali. aitäh äh, sellise väga põhjaliku äh, ettekande eest, millega tulid välja kõik ekspertrühma liikmed äh, mina märkusena saan välja tuua kolm domineerivat aspekti mida kõik te käsitlesite mingil moel, moraalne risk, õiguslikud nõuded ning võimalikud muutused aluslepingusse. ma üritan olla väga otsekohene ja aus, siis äh, seisukoht on alati olnud nende kolme aspekti ümber või arutelud on alati äh, käinud nende punktide ümber ja ma üritan nüüd äh, täpsustada seda, mis te rääkisite, aga ma mõistan, et äh, nende vastus, need vastused äh, ähm, räägivad sellest, et kõik sõltub sellest, kas liikmesriigid on valmis oma pädevusi ära andma neil, nende ettepanekute puhul, mida te nii üksikasjalikult siin tutvustanud olete. minu küsimus ei põhine mora-, moraalsele riskile ja õiguslikele nõuetele ega ka aluslepingu muutustele. minu küsimus on järgnev. mis puudutab eurovõlakirju mida võiks kirjeldada kui lühiajalise tagasimakse tähtajaga võlakirju, kas eksperdid võiksid selgitada proua esinaine, milline on nende eurovõlakirjade tootlikkus ning eh, milliseid tagatisi on vaja selleks, et nende usaldusväärsus eh, turgude silmis säiliks, nii palju minu poolt. Euh, aitäh kas te vastaksite palun proua Tumpel-Kugerel um,? Thank you very much um,. On... aitäh. mis puudutab nüüd võimalikku suurust, siis peame meeles pidama, et äh, lühiajaline finantseerimine äh, riigi võlakirjade puhul ei erine finantseerimisest, investeerimisest äh, väga palju, need intressimäärad on üsna lähedased ning meie hinnangul ei sõltu sõltub see sellest, mis toimub stabiilsematel turgudel ja pikaajalise võlakirjade tul-, turgudel ja selle instrumendi kasulikkusest äh, finantstehingute puhul. teine küsimus, kas te saaksite oma küsimuse teist poolt korrata, palun? jah, tagatised. meie hinnangul Euroopa Fond äh, peab põhinema kvaliteedil ja see peaks ka piisama tagatiseks. Te rääkisite ka nendest võimalikest äh, tagatistest, aga mm, ma leian, et selline äh, oleks eri liikmesriikidelt tagatiste kogumine on üsna keeruline, äh, kui nagu ette ei saa ju maksusid koguda, nii et me peame Äh, võtma aluseks ESM-i, äh, ESM-i raamistiku, see on võib-olla kõige parem lahendus. Yes, if I could make a quick comment on the expected lühike äh, küsimus, lühike vastus siis sellel tootlikkuse küsimusel, võib-olla pool või kaks kolmendikku lause lau-, kaks kolmandikku eh, on pankade halduses, nemad finantseerivad seda Euroopa Keskpanga puhul, nii et eh, siis Euroopa Keskpank võib eh, need määrad paika panna, tootlikkuse määrad. ning sellel oleks väga suur mõju ning kaheaastased määrad on siis aluseks. Merci beaucoup aitäh ja järgmine kõneleja, roheliste esindaja härra Philipp Lambert. aitäh, mul on kolm kiiret küsimust äh, osalejatele, ma ei tea, kes tahab vastata, esimene on juriidiline ja tehniline küsimus, te ütlete, et äh, see, selleks, et eurovõlakirju imiteerima hakata, oleks vaja öö, äh, öö, oleks vaja öö, Äh, muuta artiklit kolmsada viiskümmend kaks ja mm, lepinguid. Äh, ja teine küsimus, kas te olete arvesse võtnud äh, Euro-Ratesi skeemi, tegemist on tegemist ei ole ühiste laenudega, vaid äh, tulu äh, ühtlasema jaotusega ja kolmas küsimus on pigem poliitiline. mina elan reaalses maailmas ja näen, et suured liikmesriigid ei pea kinni majanduse juhtimise reeglitest äh, ja ma elan ka ma- ja üksteist vähemalt ütles, et võlakoormus SKT-sse suureneb praktiliselt kõikjal. ja mina tahaks küsida teilt, et mm, millised oleksid nende reeglite eh, mitteelluviimise kulud? et kui ma kuulan teid, siis me võiksime eh, igasuguseid asju teha, aga mis läheb Euroopale maksma see, kui me ei äh, Äh, tegeleks võlgade vastastikuse jaotamisega. Äh, et äh, kas see tähendaks seda, et ohus oleks euro ellujäämine? aitäh ja annan nüüd sõna ekspertidele, sest meil on ainult kolm minutit aega. vastuseks siis esimesele küsimusele ja võib-olla rühma mõni teine liige vastab teisele küsimusele. esiteks, miks meil on vaja siis äh, vaja ühelt poolt äh, reguleerimist ja teiselt poolt valitsustevahelist koostööd, seda sellepärast, et äh, praegu Euroopa Liidu pädevustest ei piisa, kui nüüd just aluslepingut muutma ei äh, hakka. nii et see on lihtsalt see põhjus. nii et seega tuleks kombineerida siis ühelt poolt valitsustevaheline ning Euroopa Liidu tasand ja teine küsimus, palun, Beatrice äkki me tegelikult ei arutanud otseselt seda ettepanekut, mida teie mainisite, aga põhimõtteliselt see mõneti seda mõneti arvestatakse nii ehk naa juba ühises võlakirjade emiteerimises, nii et põhimõtteliselt see rakendusfaas toob endaga kaasa samasuguseid väljakutseid nüüd, mis puutub teie viimasesse küsimusse, kuidas või mis läheb maksma see, kui siin mitte midagi koondama ega jagama ei hakata, tegelikult äh, suuremad kulud ei tulegi kaasa mitte liigse võlakoormuse ja selle mittetõhusa tegelemisega põhilised kulud tegelikult kaasnevad madala majanduskasvuga pika perioodi jooksul, need kulud võivad olla väga kõrged. nüüd, kas võlakoormuse jagamine on ainus viis, kuidas seda probleemi lahendada, ilmselt mitte. esimeseks sammuks oleks see, et lepitakse kokku selles, et liigne võlakoormus on prioriteetseks küsimuseks ja siis vaadata juba edasi, kuidas seda lahendada no évidemment que ça ne va pas. Je dis... väga tore. kui te oleksite mulle vastanud midagi sellist eksamil, siis äh, te ei oleks läbi saanud. ma võiksin siin väga palju äh, äh, korrata, et vaja on sellist äh, valitsustevahelist lepingut, sellepärast et valitsustevahelist lepingut on vaja, seda prantsuse keeles nimetatakse tautoloogiaks äh, Ehm, ma tahaks küsida, et kuidas eh, eh, saaks selliseid eh, arenguid vältida Euroopa Liidus, aga see, praeguseks olete te oma eksami juba läbi kukkunud. tegemist oli sellise lahendusega, mis ei nõuaks aluslepingute muutmist, kui ma õigesti aru sain. aga kõigepealt annaks sõna töörühma esinaisele. Lawyers have told us Yeah, lawyers have told us. juristid on meile rääkinud, et praegused pädevused, mis on Euroopa Liidul vastavalt aluslepingutele, sellest ei piisaks selliseks skeemiks, nii et kui sellist skeemi luua tahta, siis on vaja lisainstrumente. ja sellepärast tekkiski idee kombineerida siis äh, ühelt poolt äh, valitsuste vaheline tasand äh, juba ka aluslepingust tulenevate võimalustega, nii et see on üks võimalik lahendus, ilma et aluslepinguid peaks hakkama kohe muutma. härra Bishop, teie maagiline lahendus suur aitäh, siin tegelikult võtmetähtsusega elemendiks on see, et praeguses aluslepingus räägitakse rahandus- ja majanduspoliitika ja eelarvepoliitika koordineerimisest, aga nüüd mina räägin ikkagi konkreetsetest osalisriikidest ja nendepoolsest ettepanekust keelata riikidel emiteerida ise võlakirju ja teha seda vaid ühiselt ja sellist keeldu ei ole võimalik paika panna vastavalt praegusele aluslepingule, vähemasti meile nii seda selgitati, nii et seega peavad osalevad riigid kõigepealt omavahel kokku leppima, et oleks võimalik keelata liikmesriikide tegevus siin suveräänselt. Well, the last answer was nüüd see viimane vastus jah, oli juba konkreetsem, nii et teie saite eksamist läbi, aga teie kolleeg aga mitte, sellepärast et ta ütles, et mulle nii öeldi, sellest paraku ei piisa. Merci, Astrid. jaa. aitäh, Astrid. Äh, siin on esitatud juba palju konkreetseid küsimusi, aga tahaksin tulla tagasi poliitilisemale tasandile selle aasta alguses äh, külastasime Äh, kriisiriike äh, Euroopa Parlamendi delegatsiooniga ja minu mulje oli, et äh, praegune olukord pikemas perspektiivis on jätkusuutmatu, poliitiliselt väga problemaatiline, vähemalt Portugalis jäi mulle mulje, et võlakoormaga seonduv on äärmiselt delikaatne ja Kreekas ka. nii et loomulikult tekib seetõttu küsimus, et vaja on mingi alternatiiv leida ja sellepärast on mul raske mõista seda kõhklemist ja venitamist. meil ei ole minu meelest mingeid alternatiive äh, seni plaanitule, me peame leidma mingisuguse lahenduse. alternatiivne küsimus on, et milline on teie varuplaan, et kui senised instrumendid ei ole äh, rakendatavad ja mõned rääkisid siin valedest stiimulitest. jah, ma olen nõus, loomulikult tuleb jälgida, et me ei looks siin mingeid valesid stiimuleid, aga enamuses kriisiriikides on äh, ei ole probleemiks olnud see, et on võetud äh, Äh, lihtsalt äh, laenu äh, ülemääraselt, vaid kriis on mänginud ka väga suurt rolli. ma muidugi olen nõus, et Kreekas on ilmselt ka mingeid siseseid põhjuseid, aga see ei ole ainus probleem. probleem on palju keerukam, siin mängib oma rolli ka Saksamaa kaubandusülejääk, nii et väga raske on siin kõike taandada ainult valedele stiimulitele. ja lõpetuseks küsimus milline alternatiiv teil siis oleks välja pakkuda, kui me ei saa või ei taha selles suunas edasi liikuda, aitäh? Maybe, maybe also um, other members of the committee. võib-olla ühesõnaga tegelikult siis poliitilised probleemid on loomulikult keerulised neid kaugel olevate reformide ellurakendamiseks, tuleb võtta ka olulisi otsuseid, aga tegelikult see ühine võlakirjade emiteerimine ei vähendaks sellist eelarvepoli-, ei kustutaks ära sellist eelarvepoliitikat, millele pandi algus paar aastat tagasi, nii et lihtsalt see emiteerimine võimaldaks võib-olla veidi leevendada selle kohanemisprotsessi probleeme, aga mitte neid täielikult ei eemaldaks. nüüd äh, üleminekuskeemid ei ole mingisugune maagiline lahendus, neid tuleb ikkagi vaadata Euroopa Liidu tuleviku laiemas kontekstis ja tuleviku valguses. nii et kas suurem integratsioon või mitte? Euh, jah, vastan kahele küsimusele. mitterakendamise kulud, mis on seotud praeguse olukorraga ja mis äh, ei pruugi olla jätkusuutlik, ma arvan, et äh, üks võimalus on vaadata, et mis on äh, võlakriisi kulud olnud, et kui kuskil Eurotsoonis tekiks uuesti võlakriis, mis oleksid selle, millised oleksid selle kulud ja siis korrutada seda kõigi nende uute mehhanismide kuludega ja muude muutujatega. kontseptuaalselt on see kõik väga lihtne, aga siin on vaja otsustada, et kriisikulud on isegi täna veel väga kõrged, nii et kui tul-, ilmneks kuskil Eurotsoonis uuesti võlakriis, oleks vaja kiiresti päästa panku äh, ja see kõik ei oleks eriti läbipaistev. Neid kulusid oleks võimalik vähendada näiteks pangandusliidu arendamisega. praegu oleks kriisikulud aga väga kõrged. nii et tõesti mm, kõik sõltub sellest, kuidas näiteks riigid käituvad, milline on erinevates riikides majanduskasv, mida me ju ka ei tea tulevikus ja seda aruannet tuleb vaadelda ka lihtsalt ideede allikana et kui äh, läheneks oht, siis äh, me oskaksime ette val-, ette valmistuda sellisteks ohtudeks. ja kui vaadata mõne äh, mehhanismi kulusid, siis tuleb võrrelda sama, võrreldavaid asju. et selline olukord, kus kõik riigid äh, maksavad äh, võla, võlad tagasi, kus on väga hea majanduskasv, see on selline väga positiivne stsenaarium, mida võiks kasutada võrdlusalusena. Äh, ja siin on välja toodud lahendused, millel on oma kulud, mis on seotud teatavate moraalsete ohtudega, aga ka kõik teised lahendused on kulukad aitäh ja praegu olen sellises olukorras, et äh, kõik ei ole kasutanud ära oma kõneaega. Ähm, rahvaparteil on veel neli, neljal inimesel võimalik sõna võtta Marianne Tyson, Antolin Sanchez Presedo, äh, sotsialistide nimel proua Potimato, sotsialistide nimel äh, proua Beres ja Olle Schmidt ALDE nimel. kas on veel liikmeid, kes soovivad sõna saada. rahvaparteist või ka mitte, härra Kiigolt. mina panen ka ennast Rahvapartei äh, nimel kõnelejanas kirja ja nüüd me saame äh, jätkata nagu seni, nii et iga küsimuse ja vastuse jaoks on aega viis minutit ja annan sõna Mariann Tysonile. Äh, aitäh proua esinaine, tahaksin tänada eksperte äh, selle teabe eest, mida me nüüd äh, kuulsime. mina saan sellest aru nii, et meil ei ole veel lahendust, siin on räägitud juba moraalsest ohust ja et vaja on suuremat distsipliini, aga kas liikmesriigid üksteist piisavalt usaldavad, et äh, kõik käituvad piisavalt distsiplineeritult, seda me näeme. ja kas see distsipliin on piisavalt tugev ka uues majandusjuhtimise paketis ja muudes instrumentides? tegemist on tõesti väga suurte summadega, nii et siin ei või lubada mingit õiguslikku ebakindlust, vaid Need äh, instrumendid tuleb välja töötada nii, et on tagatud õiguskindlus ühenduse tasandil ja seda õiguskindlust seni veel ei ole ja ma küsin endalt äh, seda küsimust ja tahan vastust kuulda ka ekspertidelt võttes arvesse praegust olukorda, siis äh, kas kõige parem oleks teha selline pehme süsteem äh, niimoodi, et me äh, ühiselt kannaksime ainult mõningaid võlgu või oleks parem see, et me ütleme, et kui me tahame midagi muuta, siis oleks mõttekas teha põhimõttelisi muudatusi, tuleks äh, Äh, luua vastav fond, juriidilised muudatused, üksteist rohkem usaldada ja see võtab rohkem aega ja küsimus on, et kas see on praktiliselt teostatav. minu küsimus äh, on seega, et lühiajalises perspektiivis ei ole minu meelest selline võlgade ühine kandmine äh, võimalik, pikaajalises perspektiivis oleks see mõistlik ja teostatav, aga tõesti aega on vaja rohkem. või te arvate, et oleks vaja kiiresti midagi teha või on meil võimalik äh, praegu äh, tugineda sellele distsipliinile, mis on juba olemas ja siis valmistada tuleviku jaoks ette selliseid meetmeid, mis pikaajalises perspektiivis võivad tõhusad olla. ning järgmine küsimus. Teie oma kogemuste ja erialateadmistega, kas äh, lisaks nendele küsimustele, mida te praegu käsitlesite, olete te arvesse võtnud ka teisi vorme või te ei ole saanud sellega tegeleda? kas äh, te arvate, et on olemas ka mõni kolmas võimalus? Äh, või siis äh, ei ole mingit muud võimalust üldse olemas, aitäh? Regarding the first question vastuseks esimesele küsimusele. tuletage meelde, kui palju läks aega selleks, et äh, rahaliiduni jõuda ja lõppkokkuvõttes mõningaid aspekte see ikkagi ei hõlma või seda ei olnud lihtsalt võimalik teha, nii et ilmselt tuleks ikkagi võtta rohkem aega endale, et sellist olulist sammu ette valmistada. nüüd teiseks, me arutasime ka võimalust siin eelarve küsimustega tegeleda ja me rääkisime ka näiteks erasektori komponendist, kui nüüd turgudel loodakse selliseid instrumente, mis kombineeriksid erinevate riikide liikmes, erinevate riikide võlakirju, siis seda võiks ka kaaluda, aga me ei rääkinud sellest detailsemalt, kolleegid võib-olla tahaksid täiendada härra Virhala, palun. suur aitäh. nüüd, kas tegutseda kohe praegu või oodata ja vaadata, kuidas äh, praegused valitsemismehhanismid juba toimima hakkavad, minu arvates on see riskantne nii ehk naa, kui me kohe ei tegutse, siis võib juhtuda, et see liigne võlakoormus toob endaga kaasa pikaajalised probleemid Euroopa majanduskasvu osas eriti kui meid nüüd ootavad juba järgnevad majandusšokid. nii et äh, see võib osutuda väga keeruliseks just nendele riikidele, kus võlakoormus niigi juba suur on. nüüd teiselt poolt aga tuleb silmas pidada ka seda, et kõik meetmed nüüd selle moraalse ohu vastu peavad juba kehtima siis, kui me mingisugust võla jagamist hakkame rakendama, sest et hakata mingisuguseid reegleid vastu võtma hiljem, et olukorda parandada, on väga keeruline. nii et kui te tahate edasi liikuda kohe, siis tuleb kohe heaks kiita ka terve pakett. Thank you um,. I, I can foresee as suur aitäh, nüüd kuidas siis see järk-järguline asi toimuks, kõigepealt siis eurovõlakirjad, mida saab teha ju üsna lihtsasti, edasi, kui me otsustame aluslepingut muuta, siis saaks mõelda juba võlalunastusfondi peale ja kolmas element, mida peab ka kaaluma, nimelt turudistsipliin, mis kohalduks ka pankadele ning kindlustusfirmadele, mille kätes on osa riigi võlakirjadest, nüüd vastavalt minu uurimustööle nüüd ma näen, et siin see piirang on kakskümmend viis protsenti kapitali osas pankade puhul, kui nad laenavad eh, aga samal ajal viiskümmend protsenti laenatakse välja kahe aasta jooksul ja siis eh, veel sada protsenti, nii et sada viiskümmend protsenti nende kapitalist on laenatud eh, pankade oma en-, pankade endite koduriikidele. nii et sellist olukorda tuleb ikkagi muuta nii et tegemist on siin aspektiga, mis tõesti sunniks ka äh, riike järgima teatud turudistsipliini reegleid. nii et põhimõtteliselt see, mida siin eurovõlakirjades või eurovõlakirjad oleks siis automaatselt äh, kohustatud kinni pigama sellest seitsmekümne viie protsendi määrast, nii et see oleks siin tõesti väga tõsine proovilepanek. Uh, I wanted to mainly um... mina tahtsin vastata küsimusele, mis puudutab alternatiivseid lahendusi ja sellele, et kas me ka mõtlesime selle peale, me tegelikult selle raporti raames puudutasime neid vaid mööda minnes, aga tegemist on loomulikult ju iseenesestmõistetava küsimusega. loomulikult alternatiivseid variante ka on, ka on selleks, kuidas liigset võlakoormust vähendada. võlakoormuse jagamine ei ole ainus viis on ka teisi vahendeid, mis vähendaksid finantseerimis, refinantseerimiskulusid ning intressimäära. lõppkokkuvõttes saaks kasutada siin teatud börsipõhiseid vahendeid ja põhimõtteliselt eelarvevahendeid oleks võimalik määrata ette juba võlakoormuse äh, vähendamiseks. on ka Padre ettepanek ja erinevaid vari-, variatsioone sellest nüüd räägiti ka siin, siin teatud riikide võlgade restruktureerimisest ja koondamisest, ilma et nüüd hakatakse ühiselt midagi emiteerima. minu arvates on oluline mõista seda, et alternatiive tegelikult ikkagi on voilà Ah, Just a compliment on alternatives. Äh, täpsustaksin veel seda alternatiivide küsimust. me rühmas tegelikult äh, arutasime ühte ettepanekut, mille tegin mina, nii et äh, ehk ESM-ile võiks lisada ka kohustuslikud likviidsed varad, millele oleks nii et liikmesriikidel oleks siis automaatselt ligipääs krediidile juhul, kui tekib kriis. nii et ESM siis teatud aja pärast muutuks kohustuslikuks, tegemist oleks kriisilahenduse mehhanismiga, nii et tegemist oleks siis selliste eriliste eurovõlakirjadega, mis põhimõtteliselt oleks nagu poolel teel, ehk siis poolel teel praeguse olukorra ja ESM-i e, e loodava raamistiku vahel. aitäh ja järgmine kõneleja on härra Sanchez Presedo. suur aitäh, suur aitäh sõnavõttude eest, ma tahaksin lihtsalt öelda, et mul oleks meeldinud, et mul oleks olnud võimalik vähe, vabandust, va-, vahetada mõtteid siin enne selle raporti väljatöötamist ja ma arvan, et sellest oleks olnud äh, kasu, kui me oleksime oma muredest saanud teile teada anda juba varem. nüüd see moraalne oht kõigepealt ja siis edasi see järk-järgulisus. moraalset ohtu jah, siin põhimõtteliselt on vähendatud, aga tegelikult peamiseks küsimuseks on ikkagi makromajanduslik jätkusuutlikkus. meil on ju samal ajal vähene majanduskasv ning kõrge tööpuudus, nii et mida siis nüüd teha saaks ikkagi, et liikmesriigid selleks kasu saaks, näiteks tegemist on lõppkokkuvõttes ju lahendusega, mis peavad tooma kasu kõigile, rahanduspoliitika kontekstis peab rääkima ju ka inflatsiooniohust, nii et lõppkokkuvõttes me räägime makromajanduslikust jätkusuutlikust, sellepärast et tegemist on ikkagi ju lühiajalise mehhanismiga nii et äh, üks asi on see, et me vähendame võlakoormust, aga teine eraldi küsimus on juba majanduskasvu soodustamine. nüüd moraalne oht, moraalne oht, äh, räägitakse sellest ikka ja jälle, et tuleb vältida oportunistlikku käitumist ja nii edasi, justkui seda ei ole veel juhtunud, aga tegelikult on ju Eurotsooni süsteem nii ehk naa juba läbi kukkunud ja ei ole ju loogiline jätta kõrvale kõiki neid vigu valitsemises, nii et äh, midagi tuleks ikkagi selle probleemiga peale hakata ma tahaksin teada, millised tingimused, kas näiteks fiskaalkompakti või mingisuguse muu pakti raames võiksid olla vajalikud selleks, et makromajanduslikku valitsemist tugevdada. ühtlasi nüüd edasi see järk-järgulisus või etapilisus, siin on räägitud erinevatest variantidest, nii ehk naa on vaja tegutseda kohe sellepärast, et nii ehk naa tegutsetakse väga tasakaalustamatult ja väga aeglaselt, nii et lahendusi on vaja kohe, ühtlasi on vaja ka pikaajalisemaid lahendusi, mis on juba sisukamad ja seega ma tahaksin teada, kas te rääkisite siin ka näiteks eelarvevõimekusest, võib-olla Euroopa Liidu eelarvevõimekusest, mis tegelikult ju suudaks lahendada paljud siin käsitletavad probleemid, aitäh! kellele võiksin nüüd sõna anda, kes vastab neile küsimustele? proua Tumpel-Kugerel, palun. Ähm, esimese äh, äh. punkti kohta, et ähm, millist tähtaega me silmas peame? võib-olla peaksin siiski jätkama ikkagi inglise keeles, ütleb kõneleja. jah üks kriisi õppetundidest on, et probleemiks oli see, et äh, meie lõimitus ei olnud piisav. Äh, finantsturu lõimitus ei olnud äh, läinud piisavalt kaugele ja selle tulemuseks oli, et pangasüsteemid ja riigi rahandus olid väga tugevalt seotud ja see kindlasti tugevdas neid kriise, teravdas neid kriise. ja üks mõtetest oli, et kui tagada parem ja-, jaotus ka riigivõlgade puhul, siis selle tulemuseks oleks see, et finantssüsteem muutuks stabiilsemaks ja valitsuste koormus vähendaks. nii et ma palun, et äh, seda finantsturu integratsiooni äh, aspekti ja turgude stabiliseerimist, piiriüles stabiliseerimist silmas peaks ja küsimus on, et kuidas edasi toimida ja kui kiiresti oleks võimalik lahendusi leida? võlgade võtmise ühenduse tasandile viimine on kindlasti väga suur samm ja sellega ei tohiks katsetada aga me peame olema teadlikud sellest, et meil juba praegu on võt-, riske, mida võetakse ühenduse tasandil, näiteks ESM-il või ka Euroopa Keskpanga kapitali puhul on tegemist riski jagamisega ja me peaks äh, nendest kogemustest äh, tuleviku jaoks ka õppust võtma. aitäh ja proua Benassi, palun! Äh, täiendaksin. ekspertrühmas arutasime ainult neid äh, varasemaid probleemse, probleemseid varasid ning fiskaalvõimekusega seotud küsimused on palju kaugemale vaatavamad. pannakse Euroopa, euroala tasandil paika äh, need meetmed. üks küsimus, mis on väga kohane Euroopa Parlamendilt, on see, milline on siin poliitiline manööverdamisruum, kas nende kahe mõtte vahel on mingisugune täiendavus, kas need äh, kattuvad, sellele ma ei vastanud, summad on väga suured, nii et me peaksime olema ettevaatlikud kui me nüüd äh, arutasime neid varasemaid probleemseid varasid, siis me ei tegelenud äh, kogu selle raamistikuga, mis puudutab äh, koostööd. fiskaalvõimekuse puhul me põhineme ikkagi lähimuse põhimõttel. Um, is okay. Yeah. Um, maybe one one üks kommentaar, mis puudutab seda fiskaalvõimekust, see on seotud ka küsimusega, millised on pikaajalised äh, eesmärgid ja millised äh, on meie eesmärgid, mis me paneme paika eurorühmas, äh, selles osas, kuidas panna paika stabiliseerimismehhanismid probleemsete varadega käitumisel, see oleks ülioluline ja see peaks toimuma ka riiklikul tasandil. fiskaalvõimekus on mõistagi üks võimalusi niimoodi jagatakse ka pikemas perspektiivis riske, kuid äh, seda saaks täiendada kogu režiimi restruktureerimisega, see kaasab äh, ka riikide tasandil riski ja fiskaaldistsipliini vastuvõtmise riigi tasandil ning see võiks olla stabiliseeriva äh, mõjuga Eh, lisaks nendele riikide meetmetele, mis on praegu juba vastu võetud, juhul kui seda kõike rakendatakse õigesti ei saa ju mõelda, et see muutub, muudab olukorda eh, koheselt, aga need riigid, eh, kes mm, on madala määraga, siis peaksid jääma. seega kahe elemendi kombineerimine on see küsimus, mida me ekspertrühmas äh, käsitlesime põgusalt. aitäh. ja nüüd siiski keegi Rahvaparteist, härra Langen, saan teile sõna anda. mul on lühike küsimus seoses oma äh,, pankade omakapitali nõuetega ja Baseli otsustega oleme ikka ja jälle rääkinud ja kritiseerinud seda, et äh, riigi võlakirjad on, äh, riigi võlakirjade riskitegur on null, see on alati olnud pankade konsolideerimisel ka oluliseks äh, asjaoluks, et näiteks kui Lõuna-Euroopa pangad erinevalt Euroopa Keskpanga Draghi, Draghi arvamusest ei sõl-, vähendanud oma sõltuvust, vaid suurendasid. ja kas äh, sel-, nüüd teie ettepanekutega seoses see küsimus äh, muutuks vähem teravaks või äh, veelgi teravamaks? jah. kui kui te loote diversifitseeritud riskiga instrumendi, siis on probleem, siis siis teil ei ole seda äh, pankade ja riigivõlakirjade seostus, seostatuse probleemi ja küsimus, kas riigivõlakirjade riskikaal peaks olema null või mitte, tahaks öelda, et äh, igal finantssüsteemil on vaja mingit äh, kindlat turvalist ankrut ja ja te teate, et see null riskikaal riigi võlakirjade puhul oli ülemaailmne. see ei olnud ainult Euroopas nii. kas Euroopas üksi me kalduks kõrvale sellest ja kas me juurutaksime erinevad riskikaalud erinevate riikide võlakirjade jaoks, kas see no mitte ei tõstaks ebastabiilsust, ja kas see mitte ei ohustaks seda äh, stabiilsust, mida me pärast äh, pikaajalist äh, võitlust oleme saavutanud? härra Langen, te, see on küll õige, nagu te ütlesite, on olemas selline rahvusvaheline kokkulepe, aga see ei ole eriti vana. see tekkis siis, kui võimust võttis Ameerika filosoofia ja mitte varem Ehm, selge on see, et lühiajaliselt ei saa seda teha, sellega kaasneks pangasektori kokkukukkumine, aga keskpikas perspektiivis on tegelikult kõik ühel meelel, et seda tuleb teha, sõltumata Eurotsoonist ja sõltumata üksikute tööstusriikide kõrgest võlakoorma tasemest. proua juhataja, kas seda on võimalik äh, keskpikas perspektiivis või muuta? ma oleks teiega nõus, et meil peaks olema selline süsteem, kus ohumärgid äh, ilmneksid varem kui äh, varasemas süsteemis ja see tähendaks ka seda, et kui riigid võtavad liiga palju, kui riikide eelarve puudujääk on liiga suur, võlakoorem on liiga suur ja nad sellega ohustavad oma stabiilsust, et siis öö, äh, ähm, oleks oht ilmne. loomulikult võib öö, ähm, siin öö, arutada seda, et kui suured piirid peaksid olema. see sõltub ka sellest, et äh, kellel on vaja riigi võlakirju emiteerida, meil on seda tulevikus ka va kindlasti vaja ja kindlasti pangad äh, ostavad riigi võlakirju, aga ka teised äh, investorid, näiteks lihtsalt eraisikud, kindlustusfondid ostavad riigi võlakirju tulevikus. oluline on see, et äh, oleksid sellised ohusignaalid, äh, mis võimaldaksid õigeaegselt ohtu tul-, tuvastada ja viimastel aastatel see nii ei olnud ja ma arvan, et me oleme õppust võtnud äh, sellega ja see kajastab just nimelt sellest finantsjuhtimise muutmisest proua Benassi, palun. ma teen väga lühidalt, milline on alternatiiviks ähm, äh, siin peavad olema paika pandud konkreetsed reeglid maksimaalse mõju kohta, neid saab vastu võtta järk-järguliselt, progressiivselt, seda saab teha euroalal. see annaks võrdsed võimalused kõigile, nii pankadele kui ka teistele asutustele erinevates kohtades maailma kohtades. me tahaksime selliseid väga mitmekesiseid portfooliume pankade jaoks Yes, the, uh, what I would jah, äh, mina prognoosin, et nendele kõrgekvaliteetsetele likviidsetele varadele puhul äh, siis nemad on eurovõlakirjade kujul, see on kõige turvalisem äh, moodus, kuidas likviidseid varasid tagada euroalal. lisaks sellele, kas pangad peaksid hoidma pika, pikaajaliselt ähm, laenama riikidele, kas nad peaksid seda tegema hoopiski ettevõtjatele või üksikisikutele, me peaksime äh, stimuleerima pankasid seda tegema, siis me peaksime ka innustama neid äh, äh, turgusid kaasama, erinevate fondide äh, kaudu, et see jõuaks lõpuks üksikisikutena kodanikeni, see tuleb kuidagi paika panna, aga kõigepealt on vaja, et pangad oleksid nii turvalised kui võimalikud, et neil oleksid kõrgekvaliteetsed likviidsed varad ja seda saab teha ühiste eurovõlakirjade abil. aitäh ja nüüd saab sõna proua Podimata. Merci, madame la présidente, and uh, I would like also to tahaksin samuti tänada ekspertrühma ja esinaist, mul on kolm punkti, mille ma tahaksin tõstatada. esimene on seotud äh, Philip Lambertsi küsimusega. küsimus on selles, et teie teete ettepaneku minna edasi valitsusevahelise kokkuleppega selleks, et kogu paketi vastu võtta kas äh, on võimalik kogu äh, protsessi kiirendada selle asemel, et muuta aluslepingut, mis on palju keerulisem äh, moodus ja milleks on rohkem aega vaja. teine küsimus on seotud teie järeldustega selles aruandes, loen seda suure huviga, seda aruannet, et probleemsed riigid on võlalunastusfondist äh, eranditega välja jäetud, võiksid sattuda hoopis hullematesse tingimustesse, kui nad peaksid iseennast äh, otseselt turgude kaudu finantseerima hakkama ja teie teete ettepaneku ja see ei ole erisialgse aruandega kooskõlas areng on igal juhul hea, te ütlete, et probleemsed riigid saavad ja peaksid äh, fondiga ühe, ühinema, kui nad on oma probleemid ületanud. minu arvates on see äh, väga äh, heaks märguanneks kõikidele probleemsetele riikidele, Iirimaa on programmist juba väljunud, kohanemisprogrammist väljunud, Portugal on samuti varsti seda teed minemas ja niimoodi oleks võimalik ähm, riigi Eh, eelarvet parandada, Kreekat saaks aidata sellega järgmistel kuudel, võttes arvesse eh, toimuvat arutelu ning teie analüüse erinevate instrumentide puhul, millega te olete välja tulnud, näiteks need õiguslikud äh, piirid, mida peaks, võiks tegema teie arvates lühikeses ja keskpikas perspektiiviks, mille abil oleks võimalik tagada nende riikide laenude, võlgade jätkusuutlikkus ja et neil oleks võimalik turgudele ligipääsu saada ning lõpetuseks tingimuslikkuse aspekt te rõhutasite seda, et on vaja väga tugevat tingimuslikkust äh, võlalunastusfondi puhul ja selleks, et ka võlga vähendada. meil on olemas palju tugevam ja karmim raamistik eelarve järelevalveks euroalas, uue majandusjuhtimise raamis, meil on fiskaalkompakt olemas, nii et mul on küsimus kas sellest raamistikust ei piisa, tagamaks seda, et moraalne oht äh, oleks käsitlust saanud korralikult, nii et ma leian, et äh, eurorühm on alati läinud edasi, kombineerides äh, priitsa ja prääniku meetodit, aga ärge nüüd sellest präänikust ka päris loobuge. I, I guess the, the carrot, if you want kui te tahate seda nüüd präänikuks nimetada, siis see ongi ju solidaarsustagadus ja see turvalisus, mis me anname finantseerimisele väga suure riskiga riikides, nemad saavad sellest kõige rohkem kasu. kuid mõistagi teine külg on see, et riskid on samuti kaasatud. solidaarsustagatuse puhul on ilmselge, äh, et riskid on väga suured. Äh, üks asi, mida me täna ei arutanud, aga mida on äh, eksperdirühmas arutatud, on see, et ka me peaksime panema paika riikide piirid, millised on riikide põhiseadused ja mida konstitutsioonikohtud võimaldavad konkreetsetes riikides ning seda aspekti arvestades on küsimus üsna keeruline me peame panema paika kaitsemeetmed, et neid riske vähendada ja et panna paika stiimuleid. Te küsisite, kas neid äh, kaitsemeetmeid ei ole või kaitsekaalklausuleid ei ole juba piisavalt. meie vastus on see, et me ei tea seda täpselt. kolleeg ütles, et me peame koguma äh, andmeid ja, ja koguma ka kogemusi äh, selleks, et et edasi minna, komisjon äh, siin parlamendis on teinud vastavad ettepanekud, äh, kui nüüd see viimastel aastatel tehtu on piisav, siis äh, tuleb rohkem Äh, rohkem kogemusi omandada selle kohta, vaadata, kas see on piisav või mitte. kui me tahame kiiresti edasi minna, siis valitsusevaheline meetod on selleks kõige parim moodus või ainukene moodus, aga me teame, et ka see on väga raske valik, äh, raske võimalus. nüüd küsimus nendest riikide kohta, kes on ESM-i, äh, IMF-i programmi kohanemisega hakkama saanud, mis siis nendega saab võlalenustusfondi puhul? põhimõtteliselt iga riik, kui kui meil ei ole mingit kahtlust äh, nende võla jätkusuutlikkuse kohta, mis tähendab seda, et riik äh, suudab ka võlalunastusfondi kaudu saada äh, mingeid toetusvoogusid, aga samas peab riik osa ikkagi ise ka maksma. seega ei ole soovitatav, et liikmed nad äh, osaleksid siis, kui neil on veel teatud etapis äh, vajadust restruktureerimiseks. Nemad ei peaks osalema võlalunastusfondis, sest siis nad ei satu olukorda, kus äh, see ülejäägi ähm, haldamine on liiga keeruline nende jaoks, aga pärast seda, kui makromajanduslikud kohanemisprogrammid on edukalt läbitud, on võimalik riigil ühineda võlalunastusfondiga ja konkreetne küsimus, mida me oleme ekspertrühmas arutanud, mida siis teha selle ESM-i eh, fondi rahadega, seda eh, tuleb samuti arutada, sest tegemist on ühise Euroopa vastutusega. küsimus oli väga pikk ja vastus samuti, kahjuks eh, rohkem teil aega ei ole ja ma pean nüüd sõna andma järgmisele küsijale, proua Pervanche Peressile. aitäh proua juhataja, lugupeetud töörühma liikmed, aitäh selle aruande eest, mida me ootasime väga suure huviga, väga kannatamatult. ja tahaksin esitada kolm küsimust. pean ütlema, et järelduste, üldjärelduste teine lause, kus te ütlete, et et ähm, majandusjuhtimise reformiga ei ole veel piisavalt äh, kogemusi selleks, et otsustada, et kas on vaja minna kaugemale sellise äh, jagamisfondiga, võlajagamisfondiga, see mm, jahmatab mind veidi, sest kui ma vaatan neid äh, numbreid, mis on avaldatud, mida Bruegels on kasutanud, mis puudutavad näiteks äh, tööpuudust, äh, püsivat tööpuudust äh, kogu Euroopas, Euroopa Liidus või ka euroalas, siis me näeme, mis suunas me liigume ja et me ei, kahjuks ei, et olukord kahjuks ei ole paranenud selleks, et tasakaalustada olukorda ja selleks, et tagada seda, et solidaarsus äh, on tegelik ja et tõesti äh, tegeldakse äh, majandusolukorra parandamisega oleks seda ju vist siiski vaja ning me teame seda majandusjuhtimisraamistikku ja mm, aluslepingute piire ja mis on kõike määranud ja parlament on näidanud, et isegi Äh, olemasolevate lepingute raames ei olnud tegelikult vajadust ainult äh, valitsustevaheliseks tegutsemiseks. ma näen, et siin on äh, mingi risk, mis puudutab just nimelt neid valitsustevahelisi tagatisi ja see risk seisneb selles, et me oleme vastuolus nende ettepanekutega, mis on tehtud. meil on siis kuna me oleme sellised valitsustevahelised äh, tagatised äh, juurutanud, siis kas ei oleks parem see, kui te aitaksite mul, meil läbi viia selliste aluslepingute reformi, mida on vaja ja need, kes on selle reformi vastu ähm,, võiksid ähm, rääkida hoopis midagi muud. me olime äh, lepingute äh, muutmise vastu just nimelt seetõttu, et need, kes peaksid, mm, et, et seda ei ole võimalik läbi viia. aga härra Schönblum ja teised ütlevad, et vaja on lepingute reformi selleks, et äh, oleks võimalik selliseid äh, siduvaid äh, otsuseid vastu võtta. me võiksime ju siin sõlmida mingi lepingu ja see oleks parem kui see, et me ütleme, et praegu ei saa lihtsalt kaugemale minna ja kolmas asi. see puudutab äh, selle arutelu äh, aluseks olevaid asjaolusid. me alustasime äh, selle seda arutelu selleks, et käsitleda just nimelt Eurotsooni ebastabiilsust ja nii ja muid küsimusi. on aga äh, ka äh, minimaalse töötushüvitise äh, teema ja mul on küsimus äh, et kui te olete selle töö nüüd lõpetanud, kas äh, te ei ütle meile, et me peaksime just nimelt selle teemaga tegelema, et see muudaks kõik palju lihtsamaks? aega on äh, veel kümme minutit, äh, kellele ma nüüd sõna annan, et neile küsimustele vastata. võib-olla alustaksin teisest küsimusest, sest et see on kõige lihtsam meie oleme eristanud siin ole, olemasolevad aluslepingutele vastavad raamistikud, mis võimaldab ühesugust lahendust ja siin oleks võimalik kasutada siis ühte aluslepingu artiklit ja kombineerida seda valitsustevahelise kokkuleppi, leppega. sellise kokkuleppe osas oleme teiega täiesti nõus, see kujutab endast ohtu Euroopa Liidule, sest et kui me kahjustame siin olemasolevat Liidu raamistiku ja loome valitsustevahelise raamistiku, siis tekib küsimus vastutuse osas, samuti ka võimu jaotumise osas, nii et olen teiega selles osas täiesti nõus. ühtlasi me kirjeldasime ka seda, mis on võimalik, kui viia sisse muudatus aluslepingule ja siis ei räägiks me mitte ainult sellest skeemist, vaid ka eelarve valitsemismeetmete muutmisest, nii et need on need erinevad stsenaariumid, tegelikult me mitte ei ole andnud soovitust selle vastu, et aluslepingut muuta. ja nüüd kolmas aspekt, tegelikult see läheb kokku võib-olla esimesega, loomulikult on siin väga suuri probleeme majanduskasvuga, investeeringud on väikesed, kui me vaatame investeeringute andmeid viimastest kuudest, ühtlasi on suuri probleeme ka tööpuudusega. loomulikult igasugused riskijagamise mehhanismid peaksid aitama neid probleeme lahendada, kuid samas pidagem silmas seda, et need skeemid tegelikult ei sunni otseselt liikmesriike või lõppkokkuvõttes peavad liikmesriigid ikkagi ise oma võlakoormuse äh, tagasi maksma, sest et see ei võta seda koormust äh, erinevatelt riikidelt äh, ära, see lihtsalt jaotub veidi teistmoodi, võib-olla härra Bishop tahab täiendada. vabandage, te sõnavõtt ei olnud siin planeeritud, meil sai aeg otsa, härra Bishop, lühidalt, palun. jah, aitäh, ma tegelikult juba ütlesin, et on vaja valitsustevahelist kokkulepet, ma ei hakka seda üle kordama, nii et pigem vastaksin teistele küsimustele ah,. härra Schmidt, palun. suur aitäh härra Stretšek ja mina oleme ainsad, kes esitavad küsimusi ja kes ei kuulu Eurotsooni. tekib küsimus, et mis me siin üleüldse seletame, aga samal ajal kui me tahame, et keegi veel tahaks Eurotsooniga liituda, siis on tegemist siin ju põhimõttelise küsimusega. nüüd, kui ma loen siin neid järeldusi, jah, ma olen teid siin kuulanud juba viimased paar tundi, aga tekib küsimus teie järeldustest, et mida te siis kokkuvõttes tahate sest kui me loeme neid äh, lähendusi ajakirjanikuna, seda just nimelt tulekski teha, sest et äh, see on kõige olulisem osa teie raportis. siin on lihtsalt kirjas, et te tegelikult ei tea, kas on siis hea või halb. tundub, et teil on vaja rohkem informatsiooni. aga kokkuvõttes tekib küsimus, et äh, kui suuresti te siis ikkagi üldse siin meie töösse panustate ja küsimus ka äh, võib-olla Soome kolleegile, te siin reisite ju ka võib-olla Balti riikides ja siin on ju erinevad valuutad kasutusel ja ühesõnaga, mida te siis täpselt teete? meie nüüd oleme selgitanud, millised on võimalikud positiivsed mõjud ja seda mõlema skeemi puhul, aga ühtlasi me oleme välja toonud ka tohutu kohustuse, mis, mis endale võetakse, kui sellises äh, suunas liikuda, nii et lihtsalt seega, et kutsuda teid üles ka mõtlema sellise skeemi vastuvõtmise kõikidele külgedele, nii et kohustused tähendavad seda, et justkui peate siin eeldama, millised need võimalikud stsenaariumid on ja ühtlasi võite luua ka teistsugust tüüpi ebastabiilsust, nii et sellepärast tulekski neid siin süvitsi arutada Actually it doesn't say that. tegelikult see ei ole siin kirjas. siin on kirjas, et oleks tark kõigepealt koguda andmeid tõhususe kohta, enne kui otsustada emiteerimise üle, punkt. aga kui te loete kõigi järeldusi ja neid on siin mitu lehekülge, siis minu arvates on siin kirjeldatud just nimelt kõik need aspektid, mis te välja tõite. aitäh, kahjuks me ei ole saanud äh, seda aruannet äh, ega isegi lõppjäreldusi enne seda arutelu lugeda, aga ma tahaksin tänada äh, proua esinaist ja kõiki teisi komisjoni liikmeid ja töörühma liikmeid Te teate, et tegemist on komisjoni ekspertide aruandega ja lõpptulemusena komisjon otsustab, ähm, mida ta siis edasi teeb selle aruandega? me näeme seda järgmise parlamendi ametiajal. mina tahaks äh, öelda ka ühte asja, mis mind jahmatas. Ähm, eksperdid ütlesid, et vaja on palju usaldust. ja see puudutab ka valitsuste pikaajalisi kohustusi. mina ütlesin, et valitsuste pikaajalised kohustused, see on veidi äh, raske, sellepärast et iga nelja-viie aasta tagant võivad valitsused ju vahetuda. nii et äh, milline see pikaajaline perspektiiv siis peaks olema nendes tingimustes ning teine asi, mida tahaksin äh, lõpetuseks öelda, ma arvan, et äh, me saime täna pärastlõunal veel kord alu, aru, et äh, eelarvedistsipliinile ei ole alternatiivi, kui me tahame vähendada äh, võlakoormat, mis mõningates liikmesriikides on tohutult suur. meil on olemas ka vahendid selleks, kahe ja kuue õigusakti pakett, fiskaalkokkulepe, meil on stabiilsuspakt, aga kõik need asjad ei toimi. kui te soovite valitsustelt kohustusi, Äh, et valitsused võtaksid kohustusi, kui nad ähm, selles osas, et nad äh, vähendaksid üle võimete elamist, äh, siis ma arvan, et me peaksime kaaluma siiski ühte teist võimalust sellest ähm, probleemist vabanemiseks, aga praegu me veel nii kaugel ei ole. ja mis puudutab riskide jagamist, siis ma arvan, et solidaarsus, solidaarsust selles osas liikmesriikide vahel ei ole ja eks me siis näe, mida järgmine parlament ja järgmine komisjon teevad suur tänu teile, et äh, te siia tulite ja suur tänu tehtud töö eest ja soovin teile head koju jõudmist. ja nüüd lähme edasi järgmise päevakorrapunktiga. ma vabandan nende kolleegide ees, kes soovisid veel sõna saada, aga kahjuks ei olnud selleks enam aega ja nüüd lähme kolmanda päevakorrapunkti juurde. juhataja teadaanded. ja kuna see kõik on ette valmistatud inglise keeles, siis loen need inglise keeles teile ette. ja loo-, ütlen, et te saate neist aru, sest et nagu ma juba ütlesin, mul ei ole Oxfordi äh, aktsenti, aga loodan, et saate ikkagi aru. Like kõigepealt ma tahaksin informeerida kõiki liikmeid millestki väga oluliselt, nimelt fotograaf tuleb järgmisel esmaspäeval meie komisjoni koosolekule, seitsmendal aprillil kell kuusteist nelikümmend viis, selleks, et teha majanduskomisjoni liikmetest grupipilte, nii et see on siin väga suure tähtsusega nüüd ülejäänud asjad on ka tähtsad, kõigepealt äh, informatsioon triloogide kohta. kõigepealt Euroopa Parlament, nagu te teate, kiitis heaks äh, turu kuritarvitamise äh, direktiivi osas ka heaks oma resolutsiooni ja eesmärk on jõuda poliitilise kokkuleppeni enne, kui kõik need tekstid on tegelikult juriidiliselt ja lingvisti, juristlingvistide poolt läbi vaadanud. nüüd on see tegelikult juba tehtud ja see läbi vaadatud tekst on nüüd äh, täiskogu korrigendumina kirjas vastavalt reeglile kaks tuhat kuusteist äh, meie kodukorras, kui keegi komisjonis selle vastu ei ole, siis see parandus kuulutatakse välja aprilli teisel täiskogul, vabandust, siiski aprilli esimesel täiskogul Brüsselis heaks kiidetakse heaks, kui nüüd just ei taotle fraktsioon või vähemalt nelikümmend liiget seda, et see parandus läheks hääletusele. kas te olete aru saanud? väga hästi, nüüd siis edasi maksekontode direktiiv, kahekümnendal märtsil toimus triloogi kohtumine ja jõuti kokkuleppele, peamised elemendid on järgmised, nimelt liikmesriikidel on kohustus luua süsteem selleks, et tagada õigusbaas maksekontole tarbijate puhul ning ühtlasi ka läbipaistvus, võrreldavus maksekontode vahel ning ühtlasi ka äh, harmoniseeritud reeglid ning lihtsustada kontode avamist ja tarbijatel ja seda ka piiriüleselt. Koreper peaks selle teksti heaks kiitma neljandal aprillil ning majanduskomisjon, majanduskomisjoniga konsulteeritakse seitsmendal aprillil uuesti vastavalt reeglile seitseteist ja selleks, et täiskogule läheks see siis juba aprilli teisel täiskogu sessioonil. hästi, nüüd me jõuame siis neljanda päevakorrapunkti juurde. ühtsed eeskirjad ja ühtne menetlus krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute kriisilahenduseks vabandust, pean alustama hoopis millegi muuga, nüüd on siin hoopis midagi muud. SRM. proua Elsa, Elisa Ferreira on raportöör, tema mind küll ei kuulda, aga variraportöör on proua äh, Wortmann, Kuulsven, Kiigold, äh, Silvi Kular ja teised Te teate väga hästi, et poliitiliselt jõuti kokkuleppele kahekümnenda märtsi varahommikul pärast kuueteisttunnist äh, läbirääkimiste sessiooni ja nõukogu siis lõppkokkuvõttes otsustab äh, igasuguste küsimuste üle, kui nüüd ei ole just tegemist äh, juhtumiga, kui täiskogul otsustatakse fondi kasutada. otsustati, et konsu-, et otsustusprotsessi lihtsustatakse nii, et kriisilahendusmehhanismi oleks võimalik kasutada võimalikult kiiresti. lepiti kokku ka selles, et nõukogu kaasatakse vaid siis, kui komisjon seda sõnaselgelt nõuab ja vaid selleks, et Äh, anda hinnang avaliku huvi kriteeriumile selles osas, kas fondi kasutada suuremal või vähemal määral, võrreldes sellega, kuidas komisjon selle välja on käinud. nüüd lõppkokkuvõttes fondi võimekust suurendatakse nii jagamise kui ka maksete tegemise osas vähendatakse perioodi kümnelt kaheksale kuule, vabandust, aastale. kõigepealt siis nelikümmend protsenti esimesel aastal ja kakskümmend protsenti teisel aastal. triloogile järgnes ka teine triloogi kohtumine kahekümne neljandal märtsil, kui räägiti olulistest poliitilistest küsimustest ja tehniline triloog toimus kahekümne viiendal märtsil kahekümne kaheksandal märtsil saime Koreperist ka kirja ja see saadeti laiali majanduskomisjoni liikmetele samal päeval. nüüd eh, peetakse siis uuesti nõu meie komisjoniga selle teksti osas ja tekst läheb täiskogule kolmapäeval, üheksandal aprillil. Strasbourgis siis eh, aprilli teisel täiskogu sessioonil liikmesriik, vabandust, liikmete tähelepanu tahame juhtida sellele, et tekst, mis läheb hääletusele, ei ole lõplik tekst. seda on veel vaja läbi vaadata, nii et juristlingvistid peavad selle veel läbi vaatama nii parlamendis kui ka nõukogus ja see protsess kestab siis mai keskpaigani, siis palutakse uuesti kirjaliku menetluse käigus liikmete arvamust. ja parandus kuulutatakse välja juuli teisel täiskogul ja kui nüüd ei ole vastu keegi kahekümne nelja tunni jooksul, siis see kiidetakse ka heaks ja siis on tegemist juba lõpliku tekstiga nõukogu kiidab selle siis heaks ja järgneb ähm, ja siis see avaldatakse ametlikus äh, teatajas pärast seda, kui kõik on ka alla kirjutanud. nüüd äh, tahaksin vastavalt reeglile seitsekümmend ka komisjoniga konsulteerida, mida te sellest kõigest arvate, kas te olete nõus? me peame hääletama, jah kui nüüd keegi just sõna ei soovi. nii et tõstke kätt. ma ütleks, et enamus, vist isegi suur häälteenamus. sellega on siis korras. kas raportöör äkki äh, tahab äh, midagi öelda, proua Ferreira? vabandust, äh, enne on üks teine küsimus. Ähm, minu jaoks on oluline see, et selle äh, paketi sisu ja ja maksete kaal, riski kaalumine, äh, et selle puhul arvestatakse riski, et kas äh, see on niimoodi? kas te saaksite palun korrata? küsimus oli, et kas eh, pankade mm, osalust, kas nende puhul arvestatakse riski ja kas eh, tehnilised detailid eh, selles osas reguleeritakse nõukogu määruse raames? Did you get it? Okay kas te teate sellest midagi rohkem? ma sain äh, vähemalt küsimusest aru, see on loomulikult äh, äh, eeliseks, kui inimene saksa keelt räägib. nõukogu otsustab seda ise, aga me pidasime pikalt ühiselt läbirääkimisi ja tulemus oli, et me saime komisjonilt selle, et delegeeritud õigusakt kriisi lahendamise mm, direktiivi raames, et see esitada, tuleb esitada koos äh, nõukogu õigusaktiga, et parlamendil on võimalus äh, võtta see delegeeritud õigusakt nii-öelda pantvangiks, kui meile ei meeldi selle nõukogu määruse tingimused. see on küll äh, nõrk koht, kuna nõukogu määrusega otsustatakse neljakümne viie miljardi euro üle mis meie meelest ei ole mõttekas, kui tegemist on nõukogu määrusega. nõukogu äh, nõudis seda, aga kuna tegemist on äh, ühe paketiga äh, koos selle nõukogu määrusega, on meil siiski võimalus oma kontrolliõigusi kasutada ja minu meelest on äärmiselt oluline, et komisjon järgmise ametiaja jooksul võtaks neid kontrolliõigusi väga tõsiselt, kuna mängus on see, et kas väiksed pangad hakkavad äh, toetama suuri panku ja investeerimispanku, sest see ei ole ju küll kuidagi äh, finantsturu stabiilsuse huvides esinen, äh, loodame, et see ei toimu juulis, sest siis on meil ainult kaks kuud aega, see peab toimuma septembris, sest muidu meil ei ole tõesti mitte midagi öelda, sest et delegeeritud õigusaktid, see on tõesti väga kummaline lugu ka teistes komisjonides, me peame tagama selle, et me määrust, et me saame selle määruse koos delegeeritud õigusaktiga alles äh, septembris. nõukogu tegi komisjonile ettepanekuid ja andis lubadusi viimasel äh, koordinaatorite kohtumisel. mina sellel ei osalenud, ei tea midagi, härra Langen veel kord erinevalt kolleeg Kiigoldist äh, on minu arvates nõukogu määrus äh, õige, me oleks muidu veel paar kuud raisanud aega vaidlemisega ja teiseks ma arvan, et nõukogul on võimalik leida selline mõistlik riskil põhinev sõnastus, millega me rahul oleme. Äh, proua Luling, loodame, et me, see nii ka läheb. Te ütlesite, et te olete nõus, te hääletasite ja vaatame siis, mis saab, kui asjad meieni jõuavad. loodame, et parlamendil on piisavalt aega. kui parlament delegeeritud õigusakti näeb, et see ei jää alla sellele, mida nõukogus ja triloogis otsustatud on, sest see oht on alati. Vicky Ford, palun. aitäh, ähm, proua esinaine, et te tõstatasite selle aspekti, et kolm õigusakti hääletatakse koos, äh, SRM ja teised. mõistagi sellel teemal, et kui palju institutsioonid äh, omalt poolt panust panevad, panust annavad, siis äh, siin ju öeldi, et jah, kõik toimub siis kas ühtse turu raames või siis delegeeritud õigusakti abil komisjoni poolt ning äh, minu arvates oleks väga hea, et paneksite nimekirja juurde selles osas, mis saadeti kokkulepet, et tegemist on valitsusevahelise kokkuleppega, kus ei osale mitteosalevad liikmesriigid. jah, nii teemegi, nagu teie ütlesite. proua Ferreira, palun aitäh. palun äh, vabandust. ma ei kuulnud härra Langeni küsimuse äh, tõlget ja tänan äh, härra Kiigoldit vastuse eest. tahaksin tänada väga intensiivse ja tõsise koostöö eest kõiki kolleege, eriti variraportööre ma arvan, et see võimaldas äh, parlamendil tõesti ühtselt esineda läbirääkimistel ja nõukogu teksti tuntaval määral parandada. Äh, lisaks delegeeritud õigusaktidele peaksime me paluma, et järgmine parlamendi koosseis pööraks väga palju tähelepanu sellele, kuidas äh, see teema edasi areneb Mhm. kuidas need äh, liikmesriikide vahelised kokkulepped ratifitseeritakse, me palusime juhatust, äh, mis praegu juba ametisse asub, et nad meile iga kuu aru annaks, alates kahe tuhande viieteistkümnenda aasta jaanuarist koostatakse igakuiseid aruandeid ratifitseerimise kohta ja see on äärmiselt oluline. selleks, et äh, fond äh, tõesti saaks rahastuse ja esimesest jaanuarist kaks tuhat kuusteist mm, oleks võimalik kriisilahendustega tegelema hakata. ma palun, et tulevane majanduskomisjon pööraks sellele väga suurt tähelepanu, et äh, puudulik ratifitseerimine ei äh, muutuks takistuseks ma palun, et ka nõukogu avaldaks vastava deklaratsiooni, meile lubati seda, aga protokollis on ka kirjas, et nõukogu lubab teha äh, kõik, mis võimalik äh, ja jälgida ratifitseerimist. ja põhjenduspunktides öeldakse, et äh, vastav kogu ja liikmesriigid, osalevad liikmesriigid äh, teevad kõik, mis võimalik, et, et äh, luua vastav eelarverida selle fondi jaoks ja ka seda me peame järgmisele majanduskomisjonile südamele panema, et äh, majanduskomisjon jälgiks rakendamist, et poliitiline kokkulepe, mis on jõudnud õiguslikku teksti, ka tegelikult ellu viidaks, sest see eelarverida on meie jaoks äärmiselt oluline lojaalsuse ja hea koostöö raames on oluline, et see kompromiss ka ellu viidaks. aitäh. loodame, et meie järeltulijad on sama tähelepanelikud ja samavõrd oma ülesannete kõrgusel nagu meie. proua Wortmann-Kool, palun. Well, one more uh, uh, moment of patience palun natukene veel kannatust, tegemist on väga olulise teemaga, ma tahaksin tänada Eliisat ja kolleege tegemist oli väga hea meeskonnaga, seetõttu jõudsime ka sellise ala, ajaloolise tulemuseni ning saame ka luua ühtse pangandusliidu enne parlamendivalimisi. me oleme väga palju oma vaba aega kulutanud kolmepoolsete läbirääkimised. tahaksin tänada ka EKONi sekretariaati ja meie assistente, kes tegid väga head tööd erinevate tehniliste kolmepoolsete läbirääkimiste valimiste puhul, sest tehnilisi küsimusi oli väga palju ja ma tänan neid kõiki, et me lõpuks jõudsime kokkuleppeni. aitäh, ütleb Elisa Ferreira, et sa mainisid midagi, mida mina ei ütelnud. jah, kogu meeskond tegi väga-väga head tööd, aitäh. aitäh, ma võin öelda, et ähm, parim näide, mida see, mina olen lugenud, mis ähm, näitab parlamendi olulisust, on see, et äh, teil oli võimalik öösel kell neli helistada härra Schäublele, Saksa rahandusministrile, et ta lõpuks oleks sellega nõus. ma ei tea, kas see on õige, aga vähemalt ma lugesin seda ja kindlasti oleme liikunud äh, õiges suunas. ja Moskovitšile ka. Luling. Well, as we are now moving to Eh, proua Lulling, nagu me hakkame varsti seda, kuna me hakkame seda varsti arutama, tahaksin öelda paar asja. kõigepealt tahaksin tänada kõiki kolleege, kaasa arvatud eh, ka personali. tegemist oli sellise Euroopa tundega. mina olin ainukene meesterahvas, kellel lubati olulisi küsimusi läbi rääkida ja mind koheldi väga hästi või noh, vähemalt enamusel kordadel lisaks sellele, mis puudutab nüüd seda sisu, ma leian, et äh, tegemist oli väga hea sammuga ja parlament äh, tõestas oma lisandväärtuse olemasolu, sest ettepanek oli selline, et lõpptulemus oli palju parem kui esialgne, see ettepanek, millega komisjon välja tuli, ma ei hakka üksikasjadest rääkima, aga tulemus oli väga hea, edusammud olid väga head, kõik kindlasti mäle-, kõigile kindlasti helistatud, härra Schäuble oli kindlasti, härra Moskovitši kohta ei oska öelda, aga võib-olla Corinne teab sellest midagi, aga see näitab ka seda, kuidas nõukogu toimib tegemist on otsuse tegemis äh, äh, meetodiga, mis on väga küsitav, nii et osadele liikmesriikidele helistatakse, teistele aga mitte, mingit konkreetseid kriteeriume ei ole ja see näitab seda, kuidas Euroopa demokraatia toimib. teiseks tahan ütelda, et äh, valitsustevaheline kokkulepe on suur probleem sest eh, esimest korda ajaloos eh, olime me nõus sellega, et kaasotsustusmenetlus eh, see puhul valitsusvaheline leping on osa, et me võtame komitee menetlusest valitsuse vahelisse menetlusse paar aspekti üle et kaasotsustamisest on mõned aspektid välja võetud, tegemist on põhimõttelise küsimusega ja me peaksime seda väga üksikasjalikult ähm, arutama, kas Euroopa Kohtusse äkki viia see küsimus, sest tulevikus võiks see luua pretsedendi. nõukogu ei ole meiega, et kui nõukogu ei ole meiega nõus, siis nad hakkavad asju edasi ajama valitsustevahelise menetlusega, võttes mõningaid kaasotsusmenetluse aspekte mm, kaasa. mõningaid asju oleks saanud ikkagi vastu võtta kaasotsustusmenetlusega, aga Pangandusliidu teema on nii oluline, et me võime oma seisukohta kohandada, aga demokraatlik ja õiguslik aspekt on üsna küsitav siin. ma võin siis kokkuvõtteks öelda, et te kõik olete olnud suurepäraselt ja nõukogu küll äh, tuli veidi vastu, aga minu meelest mitte liiga palju. ja sakslased ütlevad, et äh, poliitika on äh, kunst sellest, mida üldse on võimalik saavutada ja me peame nüüd kõik selle edasi andma järgmisele parlamendikoosseisule, me oleme väga palju tööd teinud, ma arvan, et see töö on olnud väga, et väga mõistlik ja adekvaatne oli see töö lõpetada, isegi kui me kõigega nõus ei ole, probleemiks on nüüd see, et kas me peame minema äh, kohtusse, sellepärast et nõukogu pidevalt õõnestab meie pädevust äh, kaasõigusloojana sellega peab aga ka tegelema järgmine parlamendi koosseis me ise õõnestame ka muidugi. jah, asi ei ole kahjuks nii, et me ise seda ei teeks, aga ma pean ütlema, et see puudutab erinevaid riike ja teie olete pärit riigist, kus meil sellega on veidi probleeme. Euh, nüüd me lõpetame siis äh, selle esimese raportiga, aga meil on veel kaks raportit ja me peame võtma otsused vastu nende osas, need puudutavad härra Schwabi raportit. ma ka pean teile ütlema, et mis puudutab härra Schwabi raportit, kus see siin nüüd ongi? loen inglise keeles jällegi ette selle. selle teemaga ja seotud kolmepoolsed läbirääkimised toimusid kaheksateistkümnendal märtsil ja artikkel kuue osas jõuti kokkuleppele, see on äh, siis äh, ja siis samuti artikkel üheksa, mis puudutab riikide otsuseid ja neljas peatükk tervikuna, mis puudutab äh, ning nõukogu võttis omaks parlamendi seisukoha, juhul kui parlament äh, võtab vastu parandatud ja kokkulepitud teksti. mõningad äh, vead äh, aga tehti selle teksti osas, selles lõppversioonis nõukogu poolt, see oli see nelja, neljarealine tabel, seetõttu andis komisjon, nõukogu välja ka korrigendumi ja see on sekretäriaadi kaudu teile kõigile edastatud. seega need uued arutelud põhinevad parandatud tekstil ja Coreperi kirjas oleva teksti alusel koos korrigendumiga komisjoni konsulteeritakse uuesti täna, enne kui plenaaris seda hääletama hakatakse teisel aprillil. vastavalt äh, kodukorra eeskirja artiklile seitsekümmend see uuesti konsulteerimine äh, peab kaasas käima ka hääletamisega. kas te soovite sõna? aitäh, siin on üsna vähe kolleege kohal, seepärast ei ole vaja hääletada, minu meelest me ei saakski seda teha, aga me peame, nagu öeldi. ma tean, et selles komisjonis on viimastel kuudel väga palju tööd tehtud ning äh, sellel on olnud mõju ka komisjoni menetlustele. ma mäletan, et härra Langen ja härra Goebbels esitasid küsimuse, äkki me peaksime seda teemat teisele lugemisele edasi lükkama ning äh, praegu ma saan ütelda, et jah, et me oleme tegelikult saanud väga hea tulemuse selle puhul, kuid ma tahaksin äh, te paneksite selle kirja, et järgmine parlament peab pidama kinna, kinni nendeks parlamentidest, mis, nendest eeskirjadest, mis parlamendis vastu on võetud, sellepärast et on väga keeruline, oli kõike teha, meil oli väga palju survet, ajalised piirangud olid meil olemas, komisjoni, nõukogul ja parlamendil oli väga raske lühikese aja jooksul kokkuleppele jõuda, kuid mulle tundub, et me, see kokkulepe on üsna vastuvõetav, juhataja, ma tahaksin tänada kõiki variraportööre, kes aitasid jõuda kokkuleppele. mul on üldine küsimus, nagu punkt neli on siin juttu, et tegemist on konsulteerimisega, miks ei ole siin kirjas olnud, et tegemist on hääletusega, tavalisel konsulteerimisel ei ole eh, kolleegid teadlikud sellest, et vaja on hääletada? proua Luling, siin on juttu äh, uuesti konsulteerimisest. mina ei vastuta selle eest, mis siin kirjas on. härra Langen, jah, aga see on just see, mida ma mõtlesin, et kui me ise ennast surve alla seame, siis pole vaja midagi imestada. proua Luling, me peame täna lihtsalt otsustama seda, et me oleme nõus sellega, et tulemus äh, läheb täiskogul hääletusele, see on ainus asi, mida me tegema peame me ei taha ju kogu seda teemat järgmisele parlamendile edasi anda. meil oli mõistlik triloog, tulemus on aktsepteeritav ja me peame selle nüüd edasi andma lihtsalt. härra Goebbels, proua juhataja, see tulemus võib olla aktsepteeritav, aga keegi ei tea, mis see tulemus on proua Lulling, ma ei tea, kas sellest piisab. esmaspäeval ei ole meil ju midagi muud vaja hääletada, aga härra Schwab, teie ju teate, milline tulemus on? jah, ütleb härra Schwab. proua Lulling, ja ma lugesin selle ju ette ka. aga kui te tahate, siis minu pärast võime hääletada ka esmaspäeval kas ähm, see on võimalik? sekretäriaat hoolitseb selle eest, et teil oleks tekst ja hääletame siis esmaspäeval äh, kätt tõstes. me ei taha ju seda kõike jälle küsimärgi alla panna. me tahame ju Strasbourgis lõpphääletuse läbi viia. härra Langen, äh, siin ei saa ju põhjuseks olla tõlge, tõlke puudumine või äh, mingid puhkuseplaanid. proua Lulling, ei, ma ju lugesin ette tekstis oli, oli vigu ja need vead on nüüdseks parandatud. Need asjad võivad ikka ette tulla meil, me oleme ju nurka surutud, kuna me ju tahame nende teemade käsitlemise lõpetada, mitte edasi anda järgmisele parlamendile. härra Langen, kui me tahame seda tõsiselt võtta, siis me peame ise võtma reegleid tõsiselt, muidu ei võeta meid tõsiselt. proua Loling, hääletame siis esmaspäeval. ja nüüd on veel kolmas raport, Hans-Peter Martini raport, seal ei ole midagi vaja hääletada, ta ei ole ka ise kohal see puudutab äh, kaubandusstatistikat Sí, no, simplemente para decir que me gustaría que en este mina tahaksin, et siin järgitakse ikkagi samasugust menetlust nagu eelmises päevakorrapunktis. ma ei saa aru, miks siis nüüd siin äkki tuleks teha midagi teistmoodi kui teistes küsimustes. meil on ju kõigil tekst olemas ja lihtsalt uuesti konsulteerimisega on ju tegemist, nii et nüüd me äh, põhimõtteliselt anname nõusoleku selleks, et see küsimus läheks täiskogule lihtsalt vastavalt mandaadile, mis meie komisjonil oli. nii et need, kes me osalesime ka selles menetluses, tegelikult meil on täpselt samasugune informatsioon nagu ka eelmises etapis, nii et ühesõnaga ma ei saa aru, miks tuleks siin neid teemasid edasi lükata ma ei hakka siin küll mingeid vastuväiteid esinda-, esitama, aga põhimõtteliselt on täpselt samasuguse päevakorrapunktiga tegemist nagu eelmise puhul. tahaksin äh, kõrgesti austatud kolleegile vastu vaielda, kuna Ferreira raporti puhul äh, on toimunud äh, täiskogu presidendi avaldus, palju avalikke arutelusid, kõik teadsid, mis otsustati Äh, selle kohta on olnud piisavalt teavet, aga nende mõlema raporti puhul olukord ei ole nii selline. Te saite need dokumendid, võib-olla te neid sealt ei lugenud neid, aga mul ei ole muidugi mingit probleemi äh, sellega, et kui me oleks hääletanud, see oleks olnud parem, aga lõppkokkuvõttes ei muuda see midagi me ei peaks siin nüüd protseduraalses mõttes äh, juuksekarva lõhki ajama, hääletame siis esmaspäeval. me oleks seda võinud ka täna teha, nagu me tegime seda Ferreira raportiga, me oleks võinud seda teha ka Schwabi raportiga. ma võin veel kord küsida, kas komisjoni enamus soovib hääletada, et me ei peaks seda e-, järgmise esmaspäevani edasi lükkama. kas ma võin veel kord küsida? kes kolleegidest hääletaks selle poolt? kas meil on enamus? ma pean vaatama, kas siin on enamus. Te saite selle Te saite Koreperi sõnastuse. see sekretäriaat ütleb mulle, et see saadeti teile. eile saadeti. Koreperi tekst koos parandusega saadeti majanduskomisjoni liikmetele, on siin äh, kirjas ja ma küsisin, et millal ja ma kuulsin, et eile. me ei taha siin ju juuksekarva lõhki ajada. enamus äh, soovib äh, Schwabi raportiga teha täpselt samamoodi nagu Ferreira raportiga härra Švaab hmm. proua juhataja, ma arvan, et sisulises mõttes ei ole mingit kahtlust, et parlament ja ka majanduskomisjon lõppkokkuvõttes toetavad seda lahendust, mis me triloogis leidsime. seetõttu ma arvan, et me ei peaks siin juuksekarva lõhki ajama menetlusega, aga see näitab neid erinevaid äh, menetlusküsimusi, et me hääletame siin, äh, ehkki äh, päevakorras ei olnud kirjas, et tegemist on hääletusega. ma mõistan kolleege Langenit ja Goebbelsit, aga me peaksime järgnevatel kuudel sellest õppust võtma. see oli minu soov ka, ma arvan, et kõik teemad on teadmiseks võetud, kolleegid said teada ka, milline on sisuline pool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 nüüd on asi siis korras ja ma arvan, et me võime Schwabi raportiga ka nii teha. järgmisele komisjoni koosolekule, me ei tea muidugi, kes äh, selle esimees saab olema, äh, me ütleme, et äh, asju tuleks ajada teisiti kui siiani ja jõuame nüüd kolmanda raporti juurde, tegemist on Hans-Peter Martini raportiga siin on jälle tegemist samasuguse uuesti konsulteerimisega artikli äh, seitsekümmend äh, alusel. ja meil on õnnestunud äh, triloogi käigus leida lahendus, Hans-Peter Martin ei, ei ole siin ja ma paluks, et te tõstaks kätt, et me selle tulemuse saadaks jällegi täiskogule. sama asi nagu eelnevate puhul, kas te olete nõus? jah aitäh! ma tahaksin ikkagi teada, et kas nüüd see eelmine küsimus saaks ka lahendatud, et kas me siis nüüd hääletasime või ei hääletanud, see eelmine päevakorrapunkt. kas sai siis nüüd hääletatud või ei saanud veel hääletatud, see küsimus? ühesõnaga, ma tahaks siis nüüd teada, et kas see eelmine küsimus on nüüd hääletatud või mitte, hästi tore. ja nüüd kõik need kolm raportit lähevad lõplikule hääletusele täiskogul, aga siin me pidime lihtsalt hääletama ka. nii see lihtsalt käib. hästi, nüüd muud küsimused. muude küsimuste all ei ole teil midagi öelda? sel juhul teadmiseks, et järgmine koosolek leiab aset seitsmendal aprillil esmaspäeval kella kolmest poole seitsmeni suur aitäh kõigile, kena õhtut teile kõigile!